Okej, okay, då eh, börjar vi. alustagem oma koosolekuga. tere tulemast kõigile, tere tulemast eh, meie kätte jõudnud aasta esimesele koosolekule. nagu alati, on eh, meie päevakord väga põnev. Eh, meil on päevakorras väga palju põnevaid punkte mille me peame järgneva kahe päeva jooksul nüüd läbi vaatama, siis tänase ja homse päeva jooksul. esimeseks päevakorrapunktiks on koordinaatorite koosolek, mis leidis aset suletud uste taga. palun, kas te võiksite istet võtta? ütleb härra esimees teiseks eh, päevakorrapunktiks on päevakorra kinnitamine, ma ei ole saanud mitte mingeid taotlusi päevakorra muutmiseks ja sellega seoses on päevakord ka kinnitatud. liigume nüüd edasi kolmanda päevakorrapunkti juurde, milleks on juhataja teadaanded. kõigepealt eh, tahaksin ma öelda, et eh, Äh, meil on äh, selle komisjoniga seoses nüüd personalimuudatusi äh, lähinädalatel ja kuudel oodata. kahe kuu jooksul jääme me ilma kahest oma administraatorist. üks ei ole meie järgmisel koosolekul ka kohal, proua Šlendak kes lõpetab oma töö siin komisjonis võrdlemisi varsti ja väga kahju on sellest, et te oma töö siin lõpetate, me hindame kõrgelt teie professionaalset lähenemist, meil on väga hea meel selle üle, et te siin meie komisjonis töötasite. üks asi, mis meid veidikenegi rõõmustab, on see, et te jääte siia parlamenti, te liigute kultuurikomisjoni, mis tähendab seda, et et tulevikus on meil suurepärane võimalus koordineerida oma tööd äh, kultuurikomisjoniga võrdõiguslikkust puudutavatel küsimustel. Äh, ma tahaksin tänada teid äh, kogu südamest siin tehtud töö eest ja soovin teile kõike head tulevikuks. lisaks sellele liiguvad siia meie komisjoni veel kaks uut inimest lisandusena, kõigepealt proua Tamburini alustagem siiski proua Kondrat Pereiraga, aga proua Tamburini on ka kohale jõudnud, meie uus administraator, tere tulemast teile siia komisjoni ja ma tahaksin kogu südamest tervitada ka proua Kondrat Pereirat, kes on ka kohal tere tulemast teile, väga kahju on sellest, kui me jääme headest inimestest ilma, kuid suurepärane on see, et meiega liitub uus veri, nii et tere tulemast teile siia komisjoni. veel üks asi, millest ma teile kõnelema pean, puudutab seda, et me peame oma koosolekute kalendrit muutma, seda sellepärast, et parlament on otsustanud korraldada oktoobrikuus kaks täiskogu äh, istungjärku, mis tähendab seda, et äh, me jääme ilma sellest komisjonide nädalast, äh, mis meil esialgselt oli kavandatud. me tuleme selle teema juurde hiljem tagasi sest et need muudatused puudutavad just sügisperioodi, kevadel peaks meie programm jääma enam-vähem samaks. nüüd neljas päevakorrapunkt puudutab juhataja teadaandeid koordinaatorite soovituste kohta seitsmeteistkümnenda detsembri äh, koosoleku protokoll on äh, lisana laiali saadetud ja kui kellelgi vastuväiteid äh, sellel ei ole, siiani vastuväiteid esitatud ei ole, siis me võime need ka heaks kiita ja kinnitada. suurepärane ja nüüd me saame liikuda edasi päevakorrapunkti number viis juurde, milleks on esimene sisuline arutelu meie tänases päevakorras ja see puudutab majanduskriisi mõju soolisele võrdõiguslikkusele ja naiste õigustele tegemist on teemaga, mille see komisjon on valinud ähm, arutamiseks äh, äh, seoses rahvusvahelise naistepäevaga ja me oleme seda raportit juba arutanud, raportöör proua Morin Chantier on oma raportit juba ka esitlenud, kõikidel on olnud võimalus esitada muudatusettepanekuid ja nüüd me hakkame vaatama, millised need muudatusettepanekud on ja mul on tõeliselt hea meel andagi sõna nüüd proua Morin Chantierile, palun. suur aitäh, lugupeetud esimees ja suur aitäh, head kolleegid selle eest, et te täna siin viibite ning äh, selle eest, et te pöörate tähelepanu raportile, äh, mis on huvipakkuv ja oluline, võttes arvesse, milliseid äh, majanduslikke raskusi me praegu läbime ja millest väljapääsu me hetkel veel leidnud ei ole. raport on oluline seetõttu, et siin tehakse ülevaade kriisi mõjust naistele ja sellega antakse pilt äh, sellest, äh, milles seisneb naiste töö praegu, täna. ja samas tuuakse välja ka see, et vaesus äh, levib üha enam naiste seas ning samuti räägitakse siin kasinuspoliitikast, eh, mida viivad läbi liikmesriigid ning mis mõjutab eelkõige just eh, kõige mm, hapramaid töökohti, eh, osalise tööajaga töökohti ja seda siis seoses praeguse kriisi kontekstiga Te teate, et selleks, et osa inimesi, kes kriisi tõttu on kõrvale jäänud tööturult, nende tagasitoomine tööturule käib läbi koolituse, elukestva koolituse, nende oskuste väärtustamise tegemist on äh, hea vahendiga naiste olukorra parandamiseks raportis, aga selgub, et naistel on ka spetsiifilisi raskusi Eh, selleks, et ära kasutada selliseid vahendeid. meestel eh, tundub olevat sellega vähem probleeme, võttes arvesse seda, kuidas on töökoormus jaotunud. kolmandaks, kriis näitab eh, ka seda, et naistel on keerukas esimest töökohta leida. keerukas on otsustavatele töökohtadele pääseda. samuti on neil keerukas ettevõtlusega tegeleda ja seda siis ettevõtluse üldises mõistes. see on ka põhjuseks, miks raportis me toome välja terve rea soovitusi, mis on seotud erinevate sektoritega nagu roheline majandus, sotsiaalmajandus, transpordipoliitika samas on tegemist selliste soovitustega, mille abil me soovime võidelda kriisi mõju vastu naistele. ja eriti oluliseks on see, et kogu poliitika, mis tuleb ette vii-, ette, ellu viia, peab puudutama ka eraelu ja tööelu äh, lepitamisega. me räägime sellest väga palju, aga koha peale tehakse palju vähem, kui tegelikult me tahaksime, et tehtaks pere- ja tööelu äh, kokkusobitamispoliitika on hädavajalik, me teame seda, äh, see puudutab nii väikelaste kasvatamist kui ka äh, juba eakamate inimeste eest hoolitsemist. ja sellepärast, et elu mõlemas äärmuses olevate isikute eest hoolitsevad tihtilugu just naised see aga jällegi omakorda äh, viib naisi üha kaugemale tööturult. praegune liikmesriikide poliitika aga ei arvesta just varase koolitusega, väikelaste hoolitsusega või siis äh, hoolekandega eakamatele inimestele. ja lõpetuseks tahaksin tuua välja veel ühe punkti ja tahaksin sellele rõhku panna praeguse arutelu alguses. nimelt ei ole mingisugust jätkutööd, ülevaadet äh, kõikidest neist aspektidest, mida mainisin. meil ei ole sellist äh, võrdlustabelid, äh, mis võimaldaks meil vaadata, kuidas meeste-naiste võrdluses siis tegelikkuses arengud toimuvad ja kuidas kriis mõjutab äh, nende olukorda. see on äärmiselt, äh, äärmiselt oluline, sellepärast et see puudutab meie poliitilist tegevust, aga see näitab ka seda, et puudu on tahtest äh, nende probleemidega tegeleda ning eelkõige rõhku panna naiste integreerimisele tööturule proua äh, Gabriel Zimmer äh, tööhõive sotsiaalasjade komisjonis samuti koostas oma arvamuse ja tema arvamus läheb kokku sellega, mis äh, ma mainisin ning äärmiselt huvipakkuv on see, et naiste ja võrdsete võimaluste komisjon ning tööhõivekomisjon omavad sarnaseid ideid neis küsimustes Te olete omalt poolt teinud ka muudatusettepanekuid eh, raportile. kokku tehti eh, seitsekümmend üheksa muudatusettepanekut, seitsekümmend kolm Rahvaparteilt, eh, kuuskümmend üheksa sotsialistid, demokraatid, vabandust, neid kokku oli siis sada seitsekümmend üheksa. kakskümmend neli kuuelt ja meie komisjoni esimees äh, härra Gustavson äh, tegi palju tööd ka selle nimel, et parandada raportit. viisteist ALDE-lt, neli äh, konservatiividelt ning kolm rohelistelt. tahaksin tänada kõiki saadikuid, kes omalt poolt muudatusi välja pakkusid sellepärast, et äh, see näitab, et te tunnete huvi selle teema vastu, ma usun, et mitte keegi meist ei saa jääda ükskõikseks. ma usun, et üldiselt siin selles raportis pööratakse tähelepanu sellele, et naisi tuleb rohkem integreerida ja nende olukord tuleb muuta stabiilsemaks tööturul. meil muidugi kõigil on omad poliitilised vaated, aga siin me ei räägi mitte niivõrd doktriinist, kuivõrd erinevatest lahendustest, siis lisaks sellele pean ütlema, et see, mis kõiki fraktsioone ühendab praegu ja ka, mis saadikuid ühendab, kes äh, muudatusettepanekuid tegid, selleks ühiseks kokkupuutepunktiks on äh, naised äh, kaasata tööturule, teha, muuta nende olukorda äh, stabiilseks ja püsivaks. seega siis palju te räägite sellest, et tuleb parandada juurdepääsu töökohtadele, tuleb muuta töölepingud püsivamaks tuleb võidelda tasustamata töö vastu ning tuleb võidelda palkade ning äh, karjääri äh, võrdsuse nimel. ma arvan, et see on nüüd selleks aluseks, mille põhjal me peaksime äh, üritama erinevad muudatusettepanekud üle võtta ning ka kompromissid koostada. ja veel üks asi, mis on äärmiselt oluline ja ka see on üheks ühiseks punktiks äh, selle teema osas. nimelt me tahame tagada seda, et äh, töö muudaks naised autonoomseks. ma usun, et seda tuleb meelde tuletada, sellepärast et see on meie poliitiliseks eesmärgiks. kodanike võrdsuse tagamise aluseks on see, et äh, tagataks naiste sõltumatus ja see tagab kõikide kodanike võrdsuse ja seda ka tööturul ma usun, et äh, muudatusettepanekud, äh, mis tehti selles osas, äh, kajastasid ka seda teist punkti, mida ma mainisin ning tegemist on sellise ühise jagatud nägemusega kõikide fraktsioonide vahel. kolmandaks. kasinuspoliitika mõju seda küsimust võib käsitleda üht või teist viisi kas politiseeritumalt või siis äh, lähtudes sotsiaalsetest aspektidest või majanduslikest aspektidest. ükskõik aga, kuidas me seda küsimust käsitlema ei hakkaks, siis jällegi me näeme, et erimeelsusi ei ole. Te võib-olla tahate välja tuua teatud erinevusi, lugupeetud esimees, aga me kõik näeme tegelikult, et kasinuspoliitika on olnud oluliseks eh, faktoriks naiste kõrvale lükkamisel ja paljud naised on lausa spontaanselt ise oma töökohtadelt, eh, töökohtadest loobunud, mitte kõikjal, seda ma ei väidagi, aga mõningatel puhkudel on see viinud lausa selleni, et naised on tõesti tööturult ise spontaanselt kõrvale jäänud ma oma raportis sellest räägin ja muudatusettepanekutest pannakse sellele veelgi suuremat rõhku. tegemist ei ole ilmtingimata äh, nende sektoritega, kus on väga palju naisi tööl, mis kriisi all kannatasid, aga kasinuspoliitika omakorda puudutab just eelkõige naisi. ja kui veel sellele lisada see, et naised ise jäävad spontaanselt tööturult kõrvale, siis tuleb mõista, et kasinuspoliitika tõepoolest eriti just mõjutab naisi. ja seda on siin sõnastatud üht või teist viisi, kas siis dogmaatilisemalt, majanduslikumalt, poliitilisemalt äh, või muul moel, aga põhimõtteliselt ikkagi äh, räägitakse samast mõistest ehk siis kasinuspoliitika mõjust naistele. neljandaks ja ka see tundub minu meelest olevat äärmiselt huvipakkuv ja tahaksin siinkohal tänada kõiki kolleege, kes oma muudatusettepanekud ka tegid. neljas punkt puudutab äh, erinevusi Euroopas endas, riikide siseselt näiteks põhjapoolsemates riikides ja lõunapoolsemates riikides elavate naiste vahel. siin jällegi me näeme, Antikon tegi ka oma muudatusettepanekuid ja ka mujal. siin on näha selgelt, et erilist rõhku tuleb pöörata just lõunapoolsemates riikides elavatele naistele see on miski asi, mis mulle jäi äh, silma ja ma arvan, et me ei saa sellega arvestamata jätta. teatud muudatusettepanekud äh, puudutavad jällegi seda esimest punkti, mida mainisin, nimelt kodanike võrdsus tähendab seda, et naistel on õigus töökohale Te ise tegite ka, lugupeetud esimees, selle kohta muudatusettepaneku, aga lisaks on veel muidki muudatusettepanekuid. naiste õigus tööle on miski, mis äh, peab olema tagatud kõikides liikmesriikides Euroopas ning meie töö peab kaasa aitama taolise võrdsuse loomisele ja peab äh, tagama võrdsed võimalused äh, kasutada õigust tööd teha. ma räägin samuti naiste karjääridest ja ma räägin meie soovist mitte arvestada ainult äh, palkade võrdsusega, vaid ka sellega, et karjääride puhul peab olema võrdsed võimalused tagatud ja võrdne võimalus edasi liikuda karjääridel. osad teist tegid ka selle kohta muudatusettepanekuid ning eraldi tuuakse välja see, et naised ei ole mitte ilmtingimata kõrvale jäetud, aga ei ole täielikult integreeritud või kaasatud igastahes otsustavate töökohtades osalemise ja seda mitte kõik ja see, siin on suuri erinevusi ka sektorite kaupa. majanduskriisi ajal on äärmiselt oluline eh, sellepärast, see, sellepärast, et eh, siin võetakse vastu uusi otsuseid, läbi mille luuakse uus eh, süsteem. naised on sellest aga kõrvale jäänud, sellepärast et nad ei osale selles süsteemis. ja siinkohal jällegi ma arvan, et tegemist on olulise punktiga muudatuse ettepanekutest ning siin jällegi me peaksime kompromisse koostama ja oma ideid koondama, sellepärast et need aspektid on äärmiselt olulised. väga palju muudatusettepanekuid puudutavad samuti ajutisi töökohti no,, osalise tööajaga töökohti ja suuremat ohtu vallandatud saada. ühesõnaga kõiki neid küsimusi, mis puudutavad naiste üha nõrgemat positsiooni kriisi ajal samuti tehti muudatusettepanekuid äh, konkreetsete elanikkonnakihtide kohta, äh, mis eelkõige just kriisi ajal kannatavad ja ma usun, et see kõik tõesti ka niimoodi on ja on täiesti mõistetav. usun, et siin on tõesti äh, midagi, mille põhjal me saame üksmeelele jõuda. tahaksin veel kord rõhku panna muudatusettepanekutele mille läbi mm, tahetakse tagada seda, et naised saaksid äh, ka otsustavatele töökohtadele ettevõtete juhtideks, nende karjäärid oleksid äh, positiivsed, et nad suudaksid karjääridel edasi liikuda. pean aga ütlema, et niikaua, kui me ei kasuta siin statistilisi andmeid, kui me ei kasuta võrdlustabeleid, me ei saa nõuda liikmesriikidelt seda, et nad viiksid läbi äh, konstruktiivseid poliitilisi muutusi. seda seetõttu, et tegelikult infot ei ole ning mingisugust äh, matemaatilist äh, aruandlust ei ole tegemist on andmetega, mida eelistatakse mitte üldse analüüsida, selle asemel, et neile keskenduda ja see tähendaks nagu seda, et naiste kaasamine tööellu eh, tundub olevat lihtsalt üks uus lisaraskus kriisi ajal. see tuleb praegu välja. aga muidugi mõista sellega me rahulduda ei saa. tuletan meelde, et eelmisel aastal märtsikuus viidi läbi uurimus äh, mille eesmärgiks oli välja selgitada, kas kriisi ajal arvatakse, et on eelistatavam see, et mehi eelistatakse tööpakkumistel ning uurimuse tulemuseks oli see et, et kuuskümmend kolm protsenti osalenutest arvas, et mehed peavad olema prioriteetses olukorras kriisi ajal nii et te näete, et kui ei viida sisse kohustust äh, statistikat koguda ja meil on olemas ka soolise võrdõigluse agentuur ja väga palju tahetakse viidata sellele agentuurile ja me soovime, et nende töö oleks äh, tõhus ning teaduslik. kui me aga sellist teaduslikku tööd ei tee, siis sellisel juhul ei ole meil võimalik saavutada ka võrdsust äh, tööturul. see on aga ometigi miski, milleni me tahame oma raportiga jõuda lugupeetud esimees, see oli siis äh, lühidalt ja sünteetiliselt äh, see, äh, mida muudatusettepanekutest käsitleti. ma ei teagi, võib-olla mõned kustutusettepanekud, mille osas võib-olla täielikku üksmeelt fraktsioonide vahel ei ole tegelikult probleeme ei ole ning me suudame ühise nägemuse koostada, mis oleks tugev ning mis äh, tagaks parema tuleviku ning äh, võrdsed võimalused naistele, meestega meie ühiskonnas. Eh, eh, eh, Papadopoulou, varsågod, du har ordet. suur aitäh ja nüüd äh, avame äh, arutelu ja kõigepealt proua Papadopoulou, palun yes.. suur tänu ja palun mikrofoni. mikrofon vist töötab nüüd. suurepärane. ma tahaksin õnnitleda raportööri selle raporti puhul, sest raport hõlma kõiki majanduskriisiga seonduvaid aspekte ja mõjusid naistele. ja kui ma lugesin seda raportit, mulle tundus, et tuleb eriti esile tõsta lõunapoolsete riikide naiste olukorda. ja mitte ainult naised, kes töötavad avalikus sektoris, ka naised, kes töötavad erasektoris, on kriisist mõjutatud. raportis mainitakse, et teisel etapil äh, saab inimesest majanduskriisi ohver. majanduskriisi alguses mõjutas see kriis ähm, enamikus mehi ja äh, mainitakse raportis seda, et ka avalikus sektoris töötavad naised on kõige rohkem mõjutatud sellest. meie kogemus lõunariikidest on, et esimesed, kes kaotasid riigiasutustes töö, olid naised äh,. kuna olid sõlmitud teatud kollektiivlepingud või põhjusel, et mõned tööandjad ei maksnud enam palka või palka vähendati ja naistele esitatud küsimuses, kas te soovite jätkata tööd väiksema palga eest või pikema tööajaga. tulemus oli see, et naised ei saanud seda töökohta enam pidada, sest tööaja pikendamine oleks tähendanud seda, et nad jätavad unustusse oma perekohustused. ja see on raportis väga õigesti välja töödud sest kõikjal Euroopas on enam-vähem sama infrastruktuur ja kui me räägime äh, sellest, äh, kuidas me teeme muudatusettepanekuid äh, naiste õiguste küsimuses, siis meile öeldakse kõigepealt, et peab tagama olukorra, et naised saaksid ühitada pere- ja tööelu ja naised ei tohiks sattuda ohvri rolli. aga kuna on selline nõuaring, nõiaring tekkinud ja valitsused on vähendanud oma toetusi ja toetusega infrastruktuurid, satuvad naised väga raskesse olukorda ja kui nad peavad äh, pikemalt töötama ja seatakse valiku ette, kas pikem tööaeg või kodune elu, siis nad peavad langetama valiku pere kasuks oma muudatusettepanekust ma viitan ka sellele, et kõik räägivad kadunud põlvkonnast, noortest, kelle seas on nii mehed kui naised. ja mulle teeb tõeliselt valu selline avaldus, sest ähm, on noori, kes on minu laste vanused, kes on saanud kraadihariduse ja üritavad siseneda tööturule ja neil on väga suuri raskusi, olenemata sellest, kas on nais- või meessoost. me peame tegelema ka selle probleemiga ja seetõttu ma teen avalduse oma poolt, et see on nõndanimetatud kadunud põlvkond äh,. ei kao, et kriis ei kesta li liiga pikalt, et meil õnnestub siiski luua töökohti, vastasel juhul need noored ei jää sinna riiki, kus nad on oma hariduse saanud, vaid on sunnitud otsima tööd välismaalt ja seega meie ajavääravool toimub ja kolmandaks tahan rõhu öelda, et äh, et äh, raportöör väidab, et ei ole veel usaldusväärseid statistilisi andmeid. seesama küsimus tõstetakse mitme raporti puhul, meil on tõesti vaja võrreldavaid statistilisi andmeid selle kohta, kuidas majanduskriis on mõjutanud lõunariikide naisi võrreldes Kesk- ja Põhja-Euroopa riikide naistega, sest kui meil on usaldusväärset statistikat ja kui me suudame äh, analüüsida korrektselt olukorda, siis on ka suurem võimalus leida õige lahendus probleemile. troika poolt äh, kehtestatud poliitika ei ole taganud soovitud tagajärgi Lõuna-Euroopa riikides, ei Hispaanias ega Portugalis ja ka minu kodumaal äh, on olukord halvenemas ja ma kardan, et see katastroof, mis on tabanud teisi riike, jõuab kunagi ka Küprosele. järgmisena proua Kosta jah, tänan, esimees. ma tahaksin ka oma poolt õnnitleda proua Maureen Chartieri suurepärase raporti puhul, sest see küsimus on tõeliselt keskse tähtsusega meie jaoks. me peaksime ähm, uuesti läbi vaatama, mis on meie prioriteedid Euroopas. me lähtume sellest agendast, mille pakkus välja volinik äh, Reding ja mis kestab kuni aastani kaks tuhat viisteist, võib-olla me peaksime siiski need prioriteedid üle vaatama. ja ma tooksin kaks näidet. kui me räägime Euroopa strateegiast kaks tuhat kakskümmend, siis selle eesmärkide seas on eesmärk vähendada äh, vaesust naiste seast ja suurendada naiste tööhõive protsenti. aga tegelikult on naiste tööhõive vähenenud ja vaesus suurenenud ja vaesus üldiselt on suurenenud. ja me oleme tunnistajaks sellele, kuidas kriisi ajal äh, hakkab tekkima selline äh, vastuoluline paradigma ja ma nõustun ka eelkõnelejaga Äh, et Euroopas valitsevad erinevad süsteemid, ka mina rõhutaksin seda, kui me räägime näiteks, millised on sotsiaalsed kaitsemeetmed erinevates riikides, kuidas inimeste hoolitsetakse, kui nad kaotavad töö, kõik need süsteemid on Euroopa erinevates riikides erinevad. ja võib-olla peaksime rõhutama vajadust harmoniseerimise järele, nii nagu ka teised kolleegid on rõhutanud. me peaksime nõudma seda, et liikmesriigid äh, tugevdaksid oma poliitikat äh, tööpuuduse vähendamisel ja kriisišokkide eest ülesaamisel. sest äh, kui me räägime praegusest koondamistasudest ja töötuabirahadest, ei ole need piisavad sest ettevõtjad, tootjad keskenduvad rohkem meestöölistele ja naised, kes on sunnitud hoolitsema nii laste kui vanurite eest, väga sageli kaotavad töö. ma tahaksin samuti rõhutada, et tuleks paremini ära kasutada Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid. ja äh, seda saab siis teha, kui me kiidame heaks ka oma tööprogrammi. me peame mõtlema ka soolise süvalaiendamise peale, kuid meil on vaja ka sihipäraseid meetmeid, kui ma vaatan, kuidas minu kodupiirkonna kohalik omavalitsus on tegutsenud. Äh, see on väga hästi toetanud naisi ettevõtluse alustamisel ja kasutanud ka Sotsiaalfondi rahalisi vahendeid. ja süvalaiendamine ja samas sihipärane tegevus ning naiste äh, soodustamine. minu jaoks on oluline et me peaksime samuti pöörama tähelepanu nii-öelda pagulastest naiste olukorrale meie koduriikides. väga sageli äh, naispagulased satuvad sotsiaalhoolekande äh, süsteemi alla. ja samuti peaksime toetama neid naisi, kes töötavad VKE-des, kes taotlevad laenu me pidevalt rõhutame statistiliste andmete küsimust ja on avaldatud soovi, et Soolise Võrdõiguslike Instituut hakkaks äh, tegutsema, sest on olemas riiklikud statistika kogumise süsteemid, aga võib-olla me peaksime Soolise Võrdõiguslike Instituudile andma konkreetse mandaadi ka selles küsimuses, et instituut hakkaks läbi viima uuringuid, kaasama nendesse Euroopa eksperte ja niimoodi välja kujundame Euroopa ekspertide võrgustiku, mis aitaks meil hinnata kogutud andmeid lähtudes usaldusväärsetest kvalitatiivsetest ja kvantitatiivsetest kriteeriumidest. võib-olla me peaksime sellele instituudile andma konkreetse mandaadi selle küsimusega tegelemiseks. proua Varma. suur aitäh. ma Äh, võin nõustuda paljuga sellest, äh, mis äh, siin juba on öeldud. naised on langenud säästupoliitika ohvriks mitte ainult lõunapoolsetes riikides, ka kesk Kesk-Euroopas ja põhjapoolsemates riikides on palju naisi, kes on selle poliitika ohvriks langenud. usaldusväärseid andmeid praegusel hetkel veel ei ole. selliste andmete kogumisega tuleks kindlasti tegeleda ja seda tuleks teha liikmesriikide põhiselt, sellepärast et ainult see on võimalus realistlikke pilte olukorrast välja kujundada ja ma tahaksin tänada meie raportööri väga hea ja üksikasjaliku raporti eest, aitäh! proua Nevedalova, palun! V prvom rade určite chcem povedať, že pani spravodajkyňa naozaj suur aitäh! Äh, ma tahaksin öelda, et raportöör on koostanud väga hea raporti, omapoolse kommentaarina tahaksin öelda seda, mis on minu arvates oluline, seda on siin eelnevalt ka mainitud, kriisi ajal on väga paljud inimesed oma töökohtadest ilma jäänud ja järjest rohkem naisi jääb ka tööst ilma. naised on äh, sageli olnud esimesed, kes on oma töö kaotanud, eriti just vanemad naised ja ma arvan, et me peaksime seda tugevamalt välja ütlema. veel üks oluline aspekt on praegusel hetkel haridusaspekt, me kõik teame et, et kuuskümmend protsenti ülikooli lõpetajatest on Euroopa Liidus äh, naised, kuid äh, tööturul on ainult nelikümmend protsenti töökohtadest äh, naiste omad. ja see tähendab seda, et siin on väga suur vahe. siin on eelnevalt mitmel korral mainitud seda, et Euroopa Liit ei saa lubada seda, et ta ei kasuta poolt oma potentsiaali ehk siis naisi ära piisavalt. seetõttu me peaksimegi toetama naiste hariduse ja töövõimalusi äh, me peame toetama ähm, äh, töökohtade ähm, loomist vanematele naistele ja ka noorematele naistele. Äh, näiteks äh, niimoodi, et pooled, pool tööaega läheb vanematele, pool noortele, siis saavad vanemad oma kogemusi noortele edasi anda ja niimoodi oleks võimalik vaesuse naisestumise nähtust leevendada ja vältida. sest et kui naised ei tööta, siis neil ei ole hiljem ka õigust pensionile, sest sageli saavad naised ka hiljem madalamat pensioni kui mehed. suur aitäh teile, raportöör, veel kord ja äh, palju edu edaspidiseks, suur aitäh! ma andsin ka endale sõna, sellepärast et mina olen tegelikult ka variraportöör, ma tahaksin loomulikult ka omalt poolt tänada äh, raportööri, nagu ma detsembrikuus ütlesin, kui me seda teemat arutasime, siis minu arvates olete te teinud väga hea töö selle raporti kallal ära, siin raportis on toodud ära väga palju olulisi küsimusi, äh, siin on näitlikustatud väga palju olulisi aspekte asjaolu, et äh, siia on esitatud sada seitsekümmend üheksa muudatusettepanekut, äh, näitab seda, et äh, selle raporti vastu on väga suur huvi. see muudatusettepanekute hulk ei väljenda kriitikat teie raporti vastu, vaid huvi just, väga paljud inimesed tahavad olla kaasatud sellesse töösse ja tahavad oma sõna sekka öelda. kui ma nüüd raporti peale mõtlen, siis ma arvan, et äh, Eh, selle peaks jagama nii-öelda nelja ossa. ma ütlen seda kõike sellepärast, et ma tahan rõhutada, kui oluline ja hea see raport on. kõigepealt ma tahaksin öelda seda, et analüüs selle koha pealt, milline olukord praegu maailmas on, on väga hästi koostatud. see peegeldab olukorda väga täpselt, te kirjeldate asjade seisu väga hästi teiseks, te äh, räägite äh, majanduskriisi tagajärgedest äh, nii naistele kui meestele, te teete seda väga hästi, ja kolmandaks, te vaatate seda, kuidas oleks võimalik toime tulla nende erinevate probleemidega, te toote välja siin erinevad valdkonnad, mis on väga hea, aga puudu on siit, ja see ei üllata teid kindlasti, neljas osa peamine põhjus, miks me üleüldse sellisesse olukorda sattusime. ja e, seda siis seetõttu, et e, me e, viime ellu eelarve kärpemeetmeid, mis sunnivad riike võtma vastu poliitikaid, mis ei sobi nendele riikidele see tähendab seda, et kärbitakse teatud sektorid, näiteks neid, millest naised just eriti sõltuvad, see ongi põhiprobleemiks. Need kolm esimest valdkonda on suurepäraselt väljendatud ja esitatud, mina ei oleks neid ka paremini suutnud teha, aga mina omalt poolt lisaksin sinna ka selle neljanda osa, aga mina olen kuuest ja võib-olla see ei ole ka nii märkimisväärne selle taustal. ma arvan, et ma ei šokeeri teid millegagi, mida ma siin ütlen, aga see on siis see üks asi, mis minu arvates oli sellest raportist puudu. seda sellepärast, et lahendused nendele küsimustele, mis te välja tõite, siis jah, need on need meetmed, mida saaks tarvitusele võtta, aga eh, küs-, küsimus, miks see kõik on äh, toimunud, on väga oluline. see on toimunud äh, teatud majanduslike poliitikate tõttu, Euroopa Komisjon, Euroopa Keskpank ja teised äh, sunnivad riikide teatud poliitikaid peale ja see on suureks põhjuseks. Te olete näinud seda kõike ka minu muudatusettepanekutes, ma olen keskendunud just majanduslikule küljele ja rõhutasin just seda mis puudutab siis äh, kolme esimest osa või aspekti, siis äh, ma usun, et selles osas meil äh, probleeme ei ole konsensusele jõudmisega, aga neljanda osaga või neljanda aspektiga võib-olla on meil natukene keerulisem ja ma arvan, et me peame vaatama, mida me teha saame. ma tahaksin tänada teid selle raporti eest, see on väga hästi koostatud, aitäh teile! just, ja too jõudi til komisjonis representant. nüüd saab sõna komisjoni esindaja proua Tervin. Will Commission and the Commission, you want to say something, please? komisjon, palun. Oui, bonjour à tous, merci de me jah, eh, tere kõigile ja aitäh, et sa mulle sõna andsite. ma tahtsin juhtida teie tähelepanu ühele uuringule, mille me avaldasime just kriisi mõju kohta naistele ning meestele. avaldasime selle detsembris ning edastasime selle jaanuari alguses ka sekretäriaadile. sellest uurimusest selgub, et kriis on mõjutanud tööhõivet, palku, vaesuse taset eh, ja töötuse taset erinevused naiste ja meeste vahel on vähenenud, aga sellest hoolimata ei saa seda pidada edusammuks naiste ja meeste vahelise võrdõiguslikkuse tagamisel. seda seetõttu, et erinevuste vähenemine tegelikult tuleneb sellest, et meeste olukord on tegelikult kiiremini halvenenud, nii et ei saa siin rääkida edusammudest olgugi, et kui vaadata lihtsalt seda võrdlustabelit, siis me näeme, et palkade, töötuse, tööhõive taseme erinevused on vähenenud kriisi ajal. tahtsin samuti rõhutada seda, et komisjon jälgib neid erinevusi, teeb seda ka Euroopa poolaasta raames ja seda mainime ka, mainitakse ka arvamuses. praegu minu poolt kõik, aitäh! Tack så mycket för det och eh, då ger jag avslutning. suur aitäh ja lõpetuseks annan sõna taas proua Moran Chatiele, palun. Merci beaucoup, monsieur. ja suur aitäh, lugupeetud äh, esimees, aitäh äh, kõikidele kolleegidele, kes sõna võtsid, sellepärast et äh, ma usun, et sellise teema puhul nagu praegune teema, meie ühine tahe ning meie äh, mõtted koos, ka sinu omad, lugupeetud esimees, lubavad meil edasi liikuda. me ei saa Äh, siin äh, erimeelsustest, äh, erimeelsusi rõhutada, sellepärast et need eesmärgid on ju meie kõigi jaoks olulised. ma ei teagi, kes kolleegidest ütles, et meie lapsed on käinud koolis, meie lapselapsed on käinud koolis, õppinud. kas me tõesti tahame, et tüdrukud ja naised, nagu te ütlesite, peaksid üha rohkem õppima, rohkem diplomeid omandama, aga vähem tööd tegema. sellepärast, et selline olukord praegust ongi, tüdrukud äh, omavad üha rohkem diplomeid, äh, neil on rohkem diplomeid kui poistel, aga neil on palju keerukam tööd leida, tihti on nende palgatase madalam ning nende lepingud on ajutisemad ning nende karjäärid samuti kehvemad. nii et äh, sellest lähtudes ja ma peaaegu oleksingi ütelnud, olgu tegemist kriisiga või mitte, olukord ikkagi on selline ning tuleb välja, et kriis ikkagi veel toob endaga kaasa lisaraskusi, aga ega ka lähtepunkt midagi eriti head ei olnud. seega ma kasutaksin ära kõiki teid omalt poolt selleks, et kõigi teie ideede põhjal oleks võimalik üles ehitada ühtne tahe tulla välja sellisest lubamatust olukorrast. väga palju investeeritakse vahendeid tüdrukute koolitusse, väga palju riigi raha, eh, liikmesriikide raha, kuid ka erasektori raha, pered investeerivad ise, seega see ei ole lahenduseks. ja seda enam, et ma olen tõesti veendunud, tegemist ei ole küll statistikaga siin, aga ma olen veendunud selles, et kui me tahame tõesti naised kaasata tööturule, siis eh, see võimaldaks meil ka lihtsamalt kriisist välja tulla, eh, võrreldes olukorraga, kus naised jääksid kõrvale tööturult. me ei saa lihtsalt ennast jätta ilma eh, kogu sellest intelligentsusest, tootmisvõimekusest, naiste tööst. naiste töö on seega äärmiselt oluline. alustaksin teie märkustega selle kohta, kuivõrd oluline on eelarvedistsipliin. kolleegid ka rääkisid sellest, milline on Troika otsuste mõju. jah, muidugi. eelarvedistsipliini puudutavad otsused mõjutavad veelgi enam just naiste äh, tööd kui üldiselt tööd. muidugi see mõjutab kogu tööturgu üldiselt, aga eriti just naiste tööd. Neis muudatusettepanekutes, mis te tegite ning mis puudutavad seda teemat, muudatusettepanek seitseteist, kakskümmend kolm, viiskümmend, mis puudutab naiste sõltumatust. ma, minu seisukohad on siin sarnased teie omadega, lugupeetud esimees. minu küsimus, kui teil on äh, vastus sellele, siis muidugi ma kuulan seda hea meelega, minu küsimus on see, et Lissaboni strateegias äh, kaks tuhat, kaks tuhat kümme, kõik rääkisid kasvust. aga mitte mingil hetkel ei kiirendatud naiste kaasamist tööellu, professionaalsesse ellu. jah, väga hea, et me pöörame tähelepanu eelarvedistsipliinile ning äh, riigi vahendite taastamisele, majanduskasvule ning äh, kaks tuhat kakskümmend Euroopa eesmärkidele. aga ikkagi on mul küsimusi, ma ei näe mingeid katsutavamaid, käegakatsutavamaid tulemusi äh, ei ühe ega teise meetodi äh, puhul. ja praegu tahaksingi küsida, millest meil on siis puudu, et me suudaksime jõuda võrdse kaasatuseni meeste ning naiste puhul selles osas, mis puudutab tööturgu ja te teate, minu koduriigis eh, praegu arutatakse ühte seadust ja see puudutab eh, võrdsust hääletamisel. kui te vaid teaksite, milliseid märkusi me kuulsime senatis ning Rahvusassamblees ka naiste eh, poolt töö olukorra kohta, siis tegemist on tõesti täiesti skandaalse olukorraga me näeme, et töömaailmas naisi-mehi ei kohelda võrdselt. seega ma usun, et ei ole vaja niivõrd just sellele tähelepanu pöörata. või vabandust, see ei ole niivõrd eelarvedistsipliin, mis, mille osas meil on erinevusi, vaid meie lõplikuks eesmärgiks peab olema ikkagi see, et naistel oleksid võrdsed võimalused osaleda tööturul et nad oleksid kaasatud ning et oleks tagatud nende töökohtade püsima jäämine ning ka karjäärivõimalused. see on minu meelest äärmiselt oluline. jah, tõesti, me teame, minevikus on tehtud otsuseid, mis ei ole alati olnud kõige arukamad. mina aga tahaksin, et läbi selle raporti me ei venitaks jällegi ning ei äh, ei lähtuks sellest, mis minevikus on valesti läinud, vaid eelkõige üritaksime tagada parema, kindlama olukorra naistele tööturul. võib-olla kriisi näol ongi tegemist võimalusega tähelepanu pöörata just sellele poliitilisele eesmärgile, igastahes me peame üritama liikmesriike suunata sellele teele. hindasin väga kõrgelt seda, mis ütles proua Nevetalova töötuse ja naiste töökohta. mul tekkis küsimusi ka tööjaotuse kohta, millest te rääkisite ja ma tahaksingi nüüd rääkida sellest küsimusest. kas te kujutate ette, et äh, selleks, et kaasata töötud äh, mehi, et siis me hakkame jagama ära töö meeste vahel? aga naised jällegi eh, on selleks valmis, ütlevad, et me oleme valmis oma tööd jagama. seega naised ise peavad ka olema ettevaatlikud. me ei peaks ise välja pakkuma lahendusi, mis naiste puhul oleksid erinevad sellest, mis meeste puhul. ja need lahendused võib-olla ka muudavad naiste olukorra veelgi hapramaks tööturul. muidugi me toetame, et diplomeeritud naisi kaasataks, aga nüüd, et naised oma tööd hakkaksid jagama teiste naistega, jah, miks siis sellisel juhul me ei nõuaks sedasama kõikidelt nii et mina toetaksin pigem ikkagi võrdsetel alustel kaasamist. aga muidugi, kui soovite, siis on meil veel võimalusi seda küsimust arutada ja siis me saame ka oma arvamusi kooskõlastada. kuulasin ära ka selle, mida prouad Costa ja Papadopolo ütlesid statistikaga seotud probleemide kohta pean ütlema, et jõuan samadele järeldustele, mis teie. me ei saa mingeid teekaarte liikmesriikidele siin ette anda, sellepärast et meil ei ole üldist statistikat ega ka statistikat erinevate sektorite kaupa, meil on osalisi analüüse küll. aga ma usun, et võib-olla me ei kasuta praegu piisavalt ka soolise võrdõiguslikkuse instituuti ma arvan, et siin me peaksime Vilniuses asuvale instituudile just äh, rohkem äh, tööd andma. seda seepärast, et äh, seejärel oleks meil juba kergem ka poliitilisi teekaarte koostada. jah. ma panin tähele ka seda, et te rääkisite sotsiaalfondi kasutamisest selleks, et kaasa aitate naiste kaasamisele tööturule. jah, muidugi mõista, see on üheks peamiseks teljeks üheks, äh, äh, ma räägin alati sellest, et äh, sotsiaalfondi puhul on just noorte ning naiste kaasamine need peamised teljed, millele tuleb tähelepanu pöörata. Teil oli kindlasti õigus seda mainida, sellepärast et ma koostan samuti sotsiaalfondi kohta raportit, võib-olla ma nüüd äh, ei ole ma seda siin selles raportis eraldi välja toonud, aga ma tulen selle juurde veel tagasi ja pööran sellele suurt tähelepanu, nii et te juhtisite mu tähelepanu millelegi, mis sunnib mind tõesti mu omaenda mustandit muutma hakkama. samuti võtsin teadmiseks teie märkuse ja analüüsi sotsiaalsete maandajate kohta. jah, siin on ka teatud erinevusi, aga kas meil on siin midagi käegakatsutavat? väga vähe. ja samuti Antikond Papadopoulou märkus, selle võtsin teadmiseks, mis puudutas äh, ajude väljavoolu ning kaduma läinud põlvkonda. me peaksime motiveerima äh, aga minu jaoks tundub praegune ülevaade olukorrast natukene veel liiga positiivne. lühidalt siis äh, minu poolt äh, praegu see, mis mulle silma jäi arutelu põhjal ja kindlasti kaasan kõik need uued mõtted ka oma raportisse ja üritan selle põhjal siis luua kompromissmuudatusettepanekuid. suur aitäh! Tack så mycket för det. Och eh, då lämnar... Suur tänu selle eest. Lähme edasi nüüd päevakorraga ja ma mainin teile nüüd tähtaegu, komisjonis hääletatakse seda üheksateistkümnendal veebruaril ja täiskogul tuleb see arutusele kolmeteistkümnendal märtsil. ja nüüd järgmine päevakorrapunkt, milleks on, on aruanne, tegelikult info FAM komisjoni delegatsiooni visiidi kohta Iirimaale Dublinisse. mina olin selles delegatsioonis koos Astrid Luningiga Äh, Mindora Klivetiga, Angeelika Vertmani ja Marie Kornelisseniga. Äh, loomulikult saatsid meid ka sekretäriaadi esindajad Jutta Schulz-Holmen ja teised, äh, kolm fraktsioonide nõunikku Rahvaparteist, Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist ja üks liberaalide fraktsioonist miks me läksime Iirimaale? selleks, et kohtuda iirlastega enne, kui iirlased võtavad üle eesistumise nõukogus, see on nüüd juba alanud. me soovisime arutada nendega soolise võrdõiguse küsimusi, seda, kuidas nad hakkavad käsitlema neid küsimusi oma eesimisperioodil. ja meie eesmärgiks oli tutvuda ka sellega, kuidas Iirimaa neid küsimusi siseriiklikult lahendab. meil toimusid mitmed kohtumised me kohtusime äh, justiitsministeeriumi ministriga Catherine Lynch'iga, kellega te kohtute ka isiklikult homme. meil olid üsna pikad mõttevahetused temaga, see kohtumine kestis äh, mitu tundi. ja esimesed poolteist tundi kulusid abordiküsimused äh, arutamisele, mis on väga aktuaalne teema Iirimaal sellele järgnes töölõuna äh, Rahvusparlamendi liikmetega ja pärastlõunal me kohtusime äh, ühe poolriikliku vabaühenduse esindajatega, mis samuti tegeleb äh, soolise võrdõiguslikkusega ja kohtusime ka inimõiguste komisjoni esindajaga. järgmisel päeval kohtusime vabaühenduste esindajatega Iirimaa äh, naiste riiklikust nõukogust, äh, Iirimaa immigrantide nõukogust, nad töötavad praegu kampaania kallal äh, Kustuta punane tuli, see on prostitutsioonivastane kampaania. me kohtusime Dublinis tegutseva kriisikeskusega vägistamise ohvritele ja ka Äh, naised valimistele ja viiskümmend viiskümmend grupp äh, arutasime, kuidas suurendada naiste osalust parlamentaarses assamblees. Iirimaal on hiljuti muudetud vastavat seadust, mis tähendab, et järgmistel valimistel peab olema vähemalt äh, valimisnimekirjades vähemalt kolmkümmend protsenti alaesindatud soo esindajaid ega naisi ja järgmistel valimistel tõuseb see protsent neljakümne protsendi peale. me kohtusime ka Lucinda Creightoniga, kes on Iirimaa Euroopa asjade minister ja arutasime eelseisvat eesistumisperioodi temaga. see oli väga äh, tore reis. ja meil kõigil oli väga hea meel kohtuda Iiri kolleegidega, me saime väga palju teada toimusid väga avameelsed äh, arutelud, et kui me rääkisime abordist, me teadsime, et see on väga tundlik teema Iirimaa jaoks, siis iirlased olid väga avameelsed, avatud. Nad ähm, tahtsid seda teemat meiega arutada, tahtsid kuulda, mida meil selle kohta öelda ja äh, seetõttu meie võib-olla seisukohad isegi lähenesid, kuigi me läheneme selle küsimusele eri nurga alt. ja nüüd annaksin sõna ka komisjoni liikmetele, kui teil on küsimusi. kui pole, siis läheme edasi päevakorraga, päevakorrapunkt number seitse. soopõhised varjupaigataotlused Euroopas. naistele keskendub võrdlev analüüs õiguse poliitika tavade kohta üheksas Euroopa Liidu liikmesriigis äh, mille meil järgneb esitlus Elodie Sulardilt ja Deborah Singerilt, kes tutvustavad meile seda uuringut, mis on läbi viidud. ma ei tahagi rohkem lisada selle kohta ja annaksin neile kohe sõna ja palun neil tulla siia laua taha. So please, you, you have the floor. palun, sõna on teil. tere pärastlõunat, minu nimi on Elodie Soulard. ma olen äh, France Terdassili poliitika äh, ametnik ja minu kolleeg Deborah Singer on on äh, Asylum Aid Ühendkuningriigi äh, fondi esindaja ja ma tahaksin tänada naiste õiguste komisjoni küllakutse eest äh, ja võimalusest tutvustada seda uurimust, soopõhised varjupaigataotlused, sest see on meil koos töös valminud. ma tutvustan teile lühidalt selle võrdleva analüüsi tausta ja põhijäreldusi ja seejärel Deborah tutvustab meie soovitusi kõigepealt see raport oli osa Euroopa projektist, mida kaasrahastas Euroopa pagulasfond. see viidi läbi aastatel kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat kaksteist ja selle eesmärk oli suurendada äh, tundlikumat lähenemist sooküsimustele Euroopa varjupaigasüsteemide. osaliselt äh, Äh, rahastas seda Prantsuse France Terrasil, aga osaliselt ka Ungari ja Hispaania vastavad organisatsioonid. ma tahaksin rääkida ka lühidalt, millist metoodikat me kasutasime, keskendusime üheksale riigile, me püüdsime leida tasakaalu põhja, lõuna, ida ja, ja läänepoolsemate riikide vahel ja ka nende riikide vahel, äh, kus on rohkem või vähem varjupaigataotlejaid Äh, me kasutasime kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid meetodeid, keskendudes äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta esimesel poolaastal. me viisime läbi sada kolmkümmend kaks küsitlust, ega saime vastuseid äh, mitmete riikide vastujatelt, kus küsiti poliitika, seadusandluse, tavade kohta, staatuse kindlaksmääramise, vastuvõtmise äh, ja kinnipidamistingimuste kohta naissoost varjupaiga taotlejate poole. me viisime läbi ka kuuskümmend vestlust varjupaiga taotlejate ja pagulastega nimetatud riikides. seega põhi tulemused olid, kui me vaatame statistikaandmeid, siis naised moodustavad üks kolmandiku, ühe kolmandiku varjupaiga taotlejatest Euroopas. kuid oli erinevusi ka riigiti, näiteks Rootsis ja Prantsusmaal oli kõige rohkem naissoost varjupaigataotlejaid, samas aga Ungaris ja Itaalias kõige vähem. Eh, esimesel tasemel eh, kui eh, arvestada soopõhiselt jaotatud staatuse tunnustamist, siis liikmesriigid olid praktikad erinevad ne,. Need viitavad varjupaigataotleja arvule, kellele antakse rahvusvaheline kaitse. kui me vaatame statistikat, siis me tahaksime esile tõsta ka häid tavasid, äh, mis on levinud Belgias. ja Belgia oli ainuke riik selles uuringute rühmas, äh, kus peetakse konkreetset statistikat varjupaigataotluste kohta Äh, see asutus äh, kasutab väga kasulikku äh, klassifikatsiooni ja jaotab varjupaigataotlejaid seitsmesse kategooriasse, loomulikult see ei ole ammendav loetelu, kuid see võimaldab aga avaldada statistilisi andmeid esitatud varjupaiga taotlemiste kohta ja eraldi taotluste liikide kaupa, kui mitu taotlust on heaks kiidetud ja mitu mitte ja selle põhjal koostada ka iga-aastaseid aruandeid. uuring näitas, et mitmetes riikides on äh, koostatud ka vastavad suunisdokumendid otsustajatele, mis on üldiselt kooskõlas äh, ÜRO Inimõiguste Nõukogu juhistega. Äh, see aitab paremini mõista, kuidas varjupaigataotlused on seotud sooliste aspektide ja kuidas on ühtlustatud nende taotluste läbivaatamine riiklikul tasandil. seega need juhised on väga kasulikud nende küsimustega tegelevatele ametnikele, kuid nende mõju on teinekord kaheldav, kuna tegemist ei ole siduvate õigusaktidega äh, uurimuses keskenduti sellele, kuidas määratakse kindlaks varjupaigataotlejate staatus, äh, kuidas tõlgendati soolisi küsimusi äh, viiekümne esimese Genfi konventsiooni kontekstis ja Euroopa kvalifikatsioonidirektiivi kontekstis ma tahan teile meenutada, et vastavalt Genfi konventsioonile pagulase staatus võidakse anda isikule, kes äh, kui on tõestatud, et teda ähm, kiusatakse taga rassi, usu, rahvuse, teatud sotsiaalsesse ühiskondliku rühma kuulumise eest äh, väljaspool, asub väljaspool oma koduriiki ja kes selle hirmu tõttu ei taha kasutada selle riigi kaitset. seega vastavalt sellele pagulase staatuse määratlusele me kõigepealt uurisime, millisel määral äh, suupõhist vägivalda äh, tõlgendati kui tagakiusamist, äh, millisel määral tõlgendati konventsiooni tingimusi soo aspektidest lähtudes ja millisel määral äh, Äh, soopõhist tagakiusamist peeti äh, põhjendatud aluseks. Äh, me tähendasime ka mitmeid halbu tavasid, näiteks soopõhise vägivalla tõlgendamisel, nagu näiteks Prantsusmaal keelduti arvestamast, et ka peresisene vägivald, vägistamine, seksuaalvägivald tähendab ka tagakiusamist ja näiteks Hispaanias ei peetud inimkaubandust sellesse kategooriasse kuuluvaks, see tähendab nimetatud kahes riigis, kui naised taotlesid varjupaiga nendel alustel, ei saanud pagulase äh, staatusele kohast kaitset äh,. varjupaiga andmise alustest rääkides uurimus näitas, et Rumeenia on ainuke riik selles uuringus osalevate riikides, kus äh, sugu on äh, täiendav kriteerium ja see on väga hea tava, sest ei Genfi konventsioon ega Euroopa kvalifikatsioonidirektiiv seda ei maini eraldi alusena. ja samuti konventsioonis esitatud põhjuste tõlgendamine näitas, et äh, soopõhist taotlemist äh, sageli tõlgendati ebaproportsionaalselt ja UNCHR-il soovitus on äh, lähtuda kõikide äh, viie konventsioonis esitatud põhjuse alusel ka soolistest aspektidest. asjaolu et äh, soopõhiseid varjupaigataotlusi käsitletakse ja samas teatud ühiskondlikku rühmitesse kuulumine äh, tekitab probleemi, sest arvestades Euroopa kvalifikatsioonidirektiivis esitatud määratlust, ei ole see olukord selge ja seda võidakse äh, erinevalt erinevates riikides tõlgendada. nagu näiteks mõningates riikides tõlgendatakse seda niiviisi, et sooline kuuluvus võib olla põhjuseks teatud ühiskonnarühmitusse kuulumisest, aga teistes riikides äh, tõlgendati seda määratlust piiravalt, eitati seda mõtet ja seetõttu naiste kaitse erines ka riigiti Äh, pagulase määratlusega seoses on väga oluline see ähm, põhjendatud tagakiusamise oht ja see tähendab seda, et see hirm peab olema usaldusväärselt tõestatud äh, ja soopõhine varjupaigataotlus on sageli probleeme tekitanud, kuna väga sageli naistel on raske rääkida oma hirmudest Äh, kuna see info on väga isiklik või see puudutab nende pereliikmeid ja seetõttu naised kardavad rääkida oma hirmudest, ohtudest, nad võivad olla traumeeritud, neil võib olla häbi, võib olla väga palju teisi põhjuseid, mis mõjutab nende võimet äh, avalikustada olulist infot ja seetõttu see usaldusväärsus on väga oluline aspekt äh, varjupaigataotluste tagasilükkamise puhul ei, väga sageli naistel puuduvad dokumentaalsed tõendeid, milline dokument tõestaks perevägivalda või vägistamisjuhtumeid. eriti kui päritoluriigis ei ole võimalik selle kohta politseile kaebust esitada, on naistel väga raske seda tõestada. seega uuring näitas, et üldiselt riigid ei suutnud arvestada neid aspekte varjupaigataotluste läbivaatamisel ja väga sageli naiste juttu ei usutud. jätan paar slaidi vahele. nagu ma äsja mainisin, eh, naistel on sageli probleeme, eh, kuna nad ei suuda oma hirmu ja kartusi avaldada ja võib-olla mõned naised ei ole isegi teadlikud, et neil on õigus eh, soopõhiselt ka varjupaika taotleda ja seetõttu me analüüsisime, kas riikides on konkreetseid menetlustagatisi varjupaiga äh, menetluses, nagu näiteks paindlikud ajakavad, äh, erivajaduste väljaselgitamine või äh, eritingimuste loomine intervjuude läbiviimisel. mõned näited heade kavade kohta jällegi Belgiast. Belgias on trükitud infolehed naised ja tütarlapsed, kes taotlevad varjupaiga Belgias, see on seitsmes keeles ja see sisaldab informatsiooni õiguste kohta ja äh, ka konkreetsete küsimuste kohta nagu rasedus, rasestumisvastased vahendid, perevägivald, inimkaubandus äh, ja muud küsimused, see on väga hea näide, see on ainuke riik, kus esmatasandi asutused on sellise dokumendi naissoost varjupaiga taotlejate jaoks üllitanud. samuti teeme välja ka mitte eriti head tavad, nagu näiteks kuigi selle kohta näiteks, kui ta kiirendatud varjupaiga taotlemise menetlus võib takistada naistel äh, vastavate, vastava info avaldamist. ja kui naised suunatakse sellise kiirmenetluse teele, eh, on naistel väga raske vajalikult infot eh, avaldada. keskendudes nüüd intervjuudele, siis äh, Äh, varjupaigataotluse hindamisel moodustab intervjuu väga olulise osa. on väga oluline, et taotlejad saaksid intervjuu käigus kogu olulise info suuliselt esitada ja kui me räägime soopõhistest varjupaigataotlustest, siis on ka vaja arvestada eri aspektidega, mis võivad mõjutada naiste mm, poolt info avaldamist, see sõltub ka näiteks küsitleja soolisest kuuluvusest ja näiteks laste kohalolekust samas ruumis. uuring näitas, et, et äh, valitsevad head tavad, eriti Põhjariikides, Ühendkuningriigis, Rootsis, Belgias. paar sõna ka koolitusest vaatamata sellele, et mõnedes riikides on levinud head tavad, üldiselt äh, ei ole äh, otsustajad saanud korralikku koolitust soo küsimuste alal ja ka sageli ametiasutuste töötajad ei suuda mõista ning arvestada äh, sooliste küsimustega varjupaigataotluste läbivaatamise menetluses äh, pärast pagulase staatuse kindlaksmääramist ja pärast menetlusi me keskendusime ka äh, Äh, naissoost varjupaiga taotlejate vastuvõtutingimustele, ma ei lasku siin üksikasjadesse, kuid järeldused olid tõesti hämmastavad. Äh, me saime väga palju äh, infot selle kohta, et naissoost varjupaiga taotlejate suhtes äh, mm, sooritatakse vägivallategevused, eriti äh, seksuaalvägivalda äh, saatjata reisivate naiste puhul või siis perevägivalda partnerite poolt ja üldiselt naissoost varjupaiga taotlejad on väga haavatavad ja ähm, abitud, kui tegu on seksuaalvägivallaga äh, varjupaiga taotlemise riigis. ja ma tahaksin rõhutada ühte konkreetset küsimust seoses varjupaiga taotlejatega, kes püüavad põgeneda inimkaubitsejate mõjuvalt ja äh, see võib olla ka üheks põhjuseks vastuvõtvates riikides varjupaiga andmiseks, kuid neile naistele on vaja tagada turvaline eluase ja ainult Itaalias ja Ühendkuningriigis paigutati need naised äh, eri äh, varjupaigadesse, mis on mõeldud inimkaubanduse ohvritele teistes riikides Äh, olid küll ka sellised keskused, nad, kuid need ei olnud kohandatud varjupaiga taotlejatele. üks näide Belgiast, hea näide, kus vastuvõttekeskuse töötajad olid saanud äh, koolituse ka soo küsimustes. nüüd äh, kinnipidamistingimuste kohta kõikide varjupaigataotlejate puhul Euroopas on need tingimused olnud väga halvad, kuid naised on kõige enam haavatavad ja eriti, kui eh, neid ei saada meesterahvas, näiteks neid ümbritsevad võõrad mehed või on üksikemad või kui nad on inimkaubanduse ohvrid või rasedad, on nad kõige haavatavamad ja jällegi kinnipidamisasutuste töötajad kõikides riikides ei ole saanud ka vajalikku koolitust seega see võrdlusanalüüs näitab, et kuigi mitmetes riikides on kujunenud välja head tavad, naiste kohtlemine, kes taotlevad varjupaika, ei ole kohandatud äh, vastavale menetluspraktikale ja liikmesriigid ei tohi unustada, et naissoost varjupaiga taotlejad on väga haavatavad naised, kellel on erivajadused ja eriõigused What are the implications of these findings for asylum seeking? mida see kõik äh, varjupaika taotlevatele naistele tähendab, nagu te just äh, kuulsite, siis on väga suur erinevus poliitikate ja praktilise elu vahel nendes riikides, mida me uurisime. ja meie äh, uurimus näitas ka, et poliitikad on halvasti ellu rakendatud seal, kus nad olemas on. ma toon mõningad näited selle kohta Äh, näiteks kui Belgias on naine, kes taotleb varjupaika, siis talle antakse brošüür soolisi küsimusi puudutavate küsimuste kohta, mis on erinevates keeltes kättesaadav. aga kui sattuda Maltale, äh, siis äh, näiteks ei küsita konkreetseid infokeelde vägistamiste ja muude juhtumite kohta, selliseid asju tuleks julgustada, aga selliseid asju ei rakendata ju üle-euroopaliselt ühtselt Äh, näiteks äh, naisi võidakse majutada ka äh, kodutute varjupaiga, naisi, naised on öelnud, et sellistel juhtudel on tahtnud mehed nendega vahekorda astuda, kuid poli-, politseid ei ole võimalik kutsuda Äh, Hispaanias näiteks äh, ei peeta inimkaubandust tagakiusamiseks. otsuste tegijatel on ka erinevad standardid üle Euroopa. riiklikud äh, soolise võrdõiguslikkuse suunised on väga olulised varjupaigataotluste üle otsustamisel, kuid väga paljudes Euroopa riikides ei ole selliseid suuniseid ja isegi kui nad olemas on, siis on need suunised sageli puudulikud. Rootsi suunised ei ähm, ähm maini näiteks poliitilisi aspekte ja ka häid praktikaid alati ei jõustata, näiteks Ühendkuningriigis vaatamata asjaolule, et ette on nähtud äh, lastehoiuvõimalusi äh, varjupaiga intervjuude jooksul äh, ja seda on kasutatud aastaid juba, siis sageli on nii, et kui saadakse kiri kutsega tulla intervjuule, öeldakse, et lastehoiuvõimalusi ei ole, ärge lapsi kaasa võtke. lisaks sellele on küsimus, kuhu naisi paigutatakse, näiteks Ungaris võib naisi paigutada ähm, asutustes, kus on ainult naisi, aga teistes riikides võib-olla on olukord teistsugune lisaks sellele äh, ei ole ühtset äh, tervishoiusüsteemi ka sellistele naistele need naised, kes on äh, kannatanud soopõhist vägivalda, ei ole saanud kõikidele oma vajadustele vastuseid nendes riikides, mida me oleme uurinud samas on riikides ka häid tavasid, minu kolleeg Elodi äh, leidis, et Ühendkuningriigis on näiteks rohkem soolise võrdõiguslikkuse algatusi kui näiteks Prantsusmaal ja selle aasta vabandust, eelmise aasta detsembris äh, korraldas ta õppekülaskäigu, äh, paljud Prantsuse ametiisikud kohtusid vastavate äh, Ühendkuningriigi asutuste esindajatega, kohtumised toimusid nii Londonis kui Pariisis. selline praktiline koostöö üle kogu Euroopa peaks võimaldama riikidel teineteiselt õppida, aga isegi need riigid, kus on head tavad olemas, ei saa olla rahul saavutatuga. loomulikult tuleb soopõhiseid varjupaigasüsteeme süsteeme julgustada, aga me peame kindlasti hoolega jälgima seda, et need süsteemid ka praktikas ellu rakendatakse. meie soovitused tulenevad sellest äh, uurimusest ja on saanud kasu ka Pariisi mm, kuhisest ekspertide koht-, kohtumisest kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, kus oli ka Jean Lambert, eh, parlamendisaadik Euroopast kohal. seal olid eh, erinevad eksperdid, eh, vabaühendused, UNCHR-i esindaja ka kohal. seal tuldi välja erinevate mõtetega, mis on koos teadusuuringutega mõjutanud järgnevaid samme, millega me oleme välja tulnud ja mul on väga hea meel selle üle, et Jean Lambert on korraldanud kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta maikuus siin Euroopa Parlamendis vastavasisulise ürituse. me tervitame naiste komisjoni äh, kutset siia meile ja me tervitame teie raportit selles valdkonnas ja meie oleme omalt poolt esitanud soovitused selle kõigega seoses. ma annan teile aimu, millised soovitused me oleme edustanud. kõigepealt üksikud liikmesriigid peaksid võtma vastu suunised kohtunikele ja otsustustegijatele, need peaksid põhinema UNCHR-i suunistel ja kui need on vastu võetud, siis tuleks need ka ellu rakendada meie järgmised soovitused Euroopa Liidu institutsioonidele on järgmised, nagu te võib-olla teate, siis Euroopa Nõukogu eh, naistevastase vägivalla konventsioon sisaldab väga äh, tugeva sisulist artiklit naistevastase vägivalla küsimuses. meie soovitame, et Euroopa Komisjon, nõukogu ja parlament tagaksid selle, et äh, üle-euroopaline varjupaiga seadusandlus võtaks soolist äh, võrdõiguslikkust arvesse. ja kui selline seadusandlus ignoreerib naissoost varjupaiga taotlejate vajadusi, siis jätab suure lünga. kahe tuhande kümnendal aastal Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee avalikutas raporti eh, soopõhiste varjupaigataotluste kohta ja meie leiame, et me peame seda jätkama sellega, et me avaldame liikmesriikides informatsiooni soopõhiste varjupaigataotluste kohta, see teema ei tohi meie päevakavast kõrvale jääda meie soovitused Euroopa Liidu institutsioonidele keskenduvad ka Euroopa eh, varjupaigaküsimuste tugiametile, sellepärast et eh, see amet ei jõua mitte kusagile oma püüdlustes Euroopa varjupaigasüsteemi harmoneerimisel, kui eh, ta ignoreerib ühe kolmandiku varjupaiga taotlejate õigusi ja seetõttu me soovitame, et see tugiamet edendab ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametisuuniseid et eh, sooline perspektiiv integreeritakse kõikidesse aspektidesse tema tööprogrammis, et sooline eh, aspekt võetakse koolitustel arvesse eh, ning et tagataks sooliselt eristatud andmete kogumine liikmesriigiti, see on tegelikult juba praegusel hetkel kehtiv ja siduv nõue. me tunnustame seda, et kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta töökava eh, nõuab juba soopõhiseid aspekte eh, ja me loodame, et teie Euroopa Parlamendis eh, küsite, kuidas UNHCR liigub edasi selles valdkonnas kuid siin on oluline roll mängida ka vabaühendustel. me leiame, et ÜRO pagulaste ülemvolinik peaks kõik selle eh, teemalised aspektid koondama ühtekokku ja vabaühendused, kes teevad tööd eh, selles vallas, peaksid looma võrgustikke eh, kogemuste ja teadmiste vahetamiseks. me tervitame pagulasfondi poolset tööd projektide rahastamisel, mille kaudu me oleme saanud ka selle Jenseni projekti ellu viia, me tahame tööga jätkata, me tahame julgustada praktilist koostööd ja suunistega töö tegemist. varjupaiga eh, taotle- eh, ja et Äh, sõltuvad juhusest, kuhu riigi nad satuvad, aga see, milline äh, kohtlemine talle osaks saab, ei tohiks olla juhusest sõltuv, meil on vaja äh, ühesugust tegutsemist igas liikmesriigis, seda sellepärast, et ähm, me peame kaitsma kõiki naisi tagakiusamise eest mis tahes riigis Euroopa Liidus, aitäh! suur aitäh! ja nüüd küsimused liikmetelt, kas on kellelgi küsimusi? ei ole? ma pean ütlema, et see oli kõik väga huvitav, mida me kuulsime. ja ma arvan, et palju sellest, mida te siin meile ütlesite, on midagi, mis on tihedalt seotud sellega, mida meie siin komisjonis teeme võimalik on näha tõesti väga suuri erinevusi eh, liikmesriigiti. aga samas eh, on ka häid eh, näiteid. on väga palju võimalusi häid eeskujusid ära kasutada, on võimalik näidata, et näete, siin tehakse asju, mis tõesti toimivad. me ei me, me peaksime võib-olla ähm, keskenduma nii-öelda klassi parimatele ja julgustama teisi eh, nende eeskuju järgima. ja lisaks eh, need väga spetsiifilised soovitused, mida te siin lõpus välja tõite, eh, võimaldavad meil seda kõike kaasata ka oma töösse, me siin poodiumilauas omavahel arutasime ka seda, et me võib-olla võiksime koostada algatusraporti selles küsimuses ja see saaks anda meile nii-öelda lähtepunkti äh, see materjal siis, mida te oma raportis kasutasite, sellepärast et seal on väga palju olulist infot sees, mis annab meile mõtteainet. ma näen, et proua Kosta on sõna palunud. suur aitäh ja palun. aitäh. ma tahtsin ütelda, et hindasin väga niivõrd põnevat äh, ettekannet. jah, ma saan aru, et meil on küll väga vähe aega jäänud, aga ma tahtsin ütelda, et äh, ma nõustun täiesti esimehega. tõesti oleks väga oluline, et me koostaksime naiste õiguste komisjonis omalgatusliku raporti. seda ka seoses sellega, et varjupaigapakett on eri, endiselt veel arutelul. see võimaldaks meil erilist tähelepanu pöörata naistele liikmesriikide praktikas ma eeldan, et te edastate ka meile selle uurimuse, see võimaldab meil ka puhanud peaga sellega tutvuda. siin on väga palju huvipakkuvaid asju, te mainite teatud äh, seiku, te räägite headest tavadest. enamus neist headest tavadest tulevad küll põhjapoolsematest riikidest kui ka lõunapoolsematest riikidest teatud häid tavasid on näiteks minu koduriigis Itaalias ma olen ise jälginud äh, seda, kuidas naiste vastuvõtt toimub, kuidas nendepoolseid varjupaigataotlusi läbi vaadatakse. väga palju on tehtud jõupingutusi selleks, et parandada nende vastuvõtmist. selle kohta võiks lausa seminarigi koostada. ja siis meil oleks võimalik neid erinevaid häid tavasid äh, ka jagada ma muidugi mõista tahan pikemalt ka tutvuda uuringuga, aga ma arvan, et on oluline, et me levitaksime teavet vabaühenduste ja kohalike omavalitsuste üksuste tegevuse kohta selles valdkonnas erinevatel tasandil. see oleks väga hea samm ning see võimaldaks samuti väärtustada äh, meie kogemusi ja tavasid, mida kahjuks piisavalt ei tunta tihtilugu. Äh, lõppsõna teile, palun um,. Thank you Thank you very much for um... suur tänu sellise positiivse reaktsiooni eest. meil on hea meel, et raport on nüüd valmis, see on teie raport ja see oli inglise keeles ja Elodil on hea meel, et see on ka prantsuse keeles, kuid mitte itaalia keeles. me olime huvitatud sellest, et me mitte ei ütle seda, et ühes riigis on valesti, teises riigis kõik õigesti, selles raportis on näited kõikidest riikidest, nii et äh, riigid saavad äh, õppida teiste kogemustest ja näited headest tavadest ja see muudab asja lihtsamaks. kui kõik oleks halvasti, siis oleks väga raske mõista, millest arutada, kuid siin on toodud näit selle kohta, kuidas on Maltal, Itaalias, Prantsusmaal, Ühendkuningriigis asjad ja see aitab äh, paremini asjadega edasi minna. veel kord suur tänu, äh, et te olite täna meie käsutuses. Very interesting. Ja, då eh, fortsätter vi eh, utskottet. Niisiis jätkame komisjoni koosolekut. ja me oleme jõudnud meie päevakorra täna viimase punkti juurde, punkti number kaheksa juurde. Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee lõunapoolsete riikide naissoost parlamendisaadikute õppereis ja tõlge araabia keelest on kanalil kakskümmend üks ja palun seades tege ka oma kõrvaklapid sellele kanalile. ja ma tahaksin öelda tere tulemast Tuneesia, Liibüa, Maroko naissoost parlamendisaadikuid. südamlik tere tulemust, väga põnev on teiega täna kohtuda, te olete täna siin kuna te tutvute Euroopa Parlamendi tööga, kuid see on väga õigeaegne külastus tutvumaks ka meie tööga, sest eelmisel sügisel me külastasime Tuneesiat. kahjuks saime me külastada ainult ühte riiki vastavalt Euroopa Parlamendi eeskirjadele, ei saa sellistel reisidel sõita ühest riigist teise ja me koostame ka algatusraporti, mis läheb hääletusele järgmisel kuul, seega teie külastus on väga hästi ajastatud ja meie jaoks on suur au teiega kohtuda. meil ei ole eriti palju aega, kuid teil on siiski võimalus rääkida meile oma tööst ja äh, ma tahaksin kasutada seda võimalust tutvustada teile ka oma tööd ja, ja ma annaksin koha sõna proua Kostale, kes koostab raporteid Põhja-Aafrika riikide naiste kohta ja kes teeb äh, sissejuhatuse selle kohta, milline on meie lähenemisnurk. ja seejärel äh, on võimalus teil tutvustada oma tööd ja vaateid. proua Kosta, palun tänan, esimees. ma vabandan, et ma istun seljaga külaliste poole. aga niiviisi on siin saalis need isted, istmed paigutatud. ja minu arvates on meie jaoks äh, täna suurepärane võimalus ja väga meeldiv võimalus mitte ainult minule isiklikult, vaid kõikidele kolleegidele äh, öelda teile tulemust äh, meie külalistele sel huvitaval koosolekul. nagu meie esimees äh, Gustavson alles ütles, naiste õiguste komisjonina äh, soovime koostada algatusraporti Põhja-Aafrika naiste olukorra kohta, konkreetselt neljas riigis, millele me keskendume oma raport Liibüale, Tuneesiale, Marokole ja Egiptusele nagu ma, kui ma sain õigesti aru, meil on kohal äh, Liibüast, Tuneesiast ja Marokost täna külalised, ilmselt Alžeeria esindajad ei saanud kohale tulla. vähemalt selline mulje on mul tekkinud. ja ilmselt ka Egiptuse parlamendi saadikuid ei ole. me tahaksime tutvuda naiste olukorraga, kes, nende naiste olukorra, Eh, kellel on olnud oluline roll nii-öelda Araabia kevade sündmustes niinimetatud riikides, eh, tekkinud olukord avas väga palju võimalusi neistele eh, ja teiselt poolt tekkisid ka konfliktiolukorrad, mis meile muret tekitavad ning seetõttu ka naiste roll on muutunud äh, olulisemaks ja kui me külastasime Tuneesiat, me püüdsime saada ülevaate olukorrast ja äh, saada teavet ka teilt selle kohta, äh, kuidas on kulgenud demokraatliku arenguprotsess nimetatud riigis ja kuidas on edendatud Äh, naiste küsimusi, kuidas on naiste mõjuvõimu suurendatud, need on omavahel väga tihedalt seotud ja selle küsimusele tahaksin keskenduda ka minu poolt koostatavas raportis. konkreetsemalt rääkides ma püüdsin põhjalikumalt analüüsida tekkinud olukorra nelja aspekti. esiteks, tunnustades seda, et nimetatud neljas riigis on olukord erinev uurida seda, kuidas naised on osalenud revolutsioonilistes muutumisprotsessides nendes riikides ja ka valimisprotsessides. väga huvitav oli näha, kuidas teatud juhtudel äh, vabade valimiste tingimustes naised osalesid erinevates poliitilistes rühmituste tegevusest ja naiste osalusprotsess oli väga kõrge, kakskümmend seitse protsenti Tuneesias ja nad osalevad ka Tuneesia põhiseadusliku reformi läbiviimisel. Liibüas on samuti olukord huvitav. peaaegu seitseteist protsenti äh, põhiseadusliku kongressi liikmetest on naised. Egiptuses aga vähenes naiste osalus kuna Egiptuses ei olnud valimisseadust, mis oleks soodustanud naiste suuremat äh, valitavust kvootide abil. kuigi Egiptuses on väga aktiivne kodanikuühiskond, seega kontraste riikide vahel on väga palju. Marokos on reformide protsess juba käivitunud ja tundub, et naised osalevad aktiivselt äh, tegutsevates organisatsioonides. kõigepealt eh, me pidime välja selgitada, millisel määral naised osalevad nendes protsessides ja me tahaksime kuulda ka teie suust, sest te olete parlamendisaadikud. Eh, milline on olukord teie koduriikides? ja konkreetsemalt tahaksime kuulda selle kohta, kuidas naised osalevad parlamentaarsetes assambleedes ja kuulda infot ka selle kohta, Äh, kuidas kodanikuühiskond on toetanud naiste õiguste teostamist läbi erinevate ühenduste ja organisatsioonide, mis on toeks ja abiks teile teie töös, kas siis uute seaduste või uute põhiseaduste väljatöötamisel? me oleme kuulnud Tuneesias ja Egiptuses, lähtudes äh, mitmetest kohtumistest, mis seal aset leidsid, äh, on üheks olulisemaks teemaks see, et põhiseadusega oleks tagatud naiste õiguste tunnustamine ja et naiste õigusi tunnustataks kui üldist inimõigust. ja ma tahaksin selles küsimuses ka teie arvamust kuulda. teine küsimus puudutab naiste mõjuvõimu suurendamist. nimelt, millised on naiste seisu olukorrast nõrgad ja tugevad küljed. mitmetes riikides on naisi üha rohkem ülikooli lõpetajate seas, kuid nende roll majandustegevuses on üsna väike, näiteks Tuneesias on naiste staatus seadustega kinnistatud, Tuneesia on jõudnud edasi oma arengus ja kriisiolukorras kardetakse, et toimub äh, tagurpidi käik ja arvestades seda majanduskriisi, kas naiste roll on teatud mõttes marginaliseerunud või mitte, me tahaksime kuulda teie arvamust ka selles küsimuses. kolmas küsimus, mis on samuti oluline, äh, puudutab äh, Euroopa Liidu ülesandeid. nagu te teate, meil on mitmeid abivahendeid, mida me saame kasutada äh, Euroopa Liidu ja Vahemere riikidevahelises koostöös on olemas kahepoolseid äh, meetmeid, on olemas ka piirkondlikke meetmeid ja vahendeid. Äh, praegu me kasutame teatud meetmed, võib-olla me peaksime suurendama nende rolli ja me ootame ka teiepoolsed ettepanekud selle kohta, kuidas kaasa aidata naiste äh, osaluse suurendamist otsustusprotsessis. meil on see põhimõte rohkema eest rohkem äh,, suurem osaluses majandus- ja demokraatlikus protsessis rohkem abi. lähtudes kesksest mõttest, et naiste õigusi tuleb austada ja et naiste rolli tuleks suurendada ka äh, ja see on sätestatud ka meie kahepoolsetes lepingutes ja me soovime, et teie näeksite neis liitlasi, teie võitluses ja me tahaksime teada ka, millised on teie prioriteedid äh, ja mida Euroopa peaks oma poolt edendama. ja millised küsimused annavad rohkem lootust ja kus on need pudelikaelad, millest üle saada. ja me tahame kuulda ka erinevate erakondade seisukohti tänan, proua Kosta, need on väga asjakohased küsimused. ja ma ootaksin ka nendele küsimustele vastuseid. meil on küll piiratud ajalimiit, aga kui võimalik, äh, kuulaksime ära ühe esindaja igast riigist ja annaksime igale ühele viis minutit. me väga tahaksime kuulda, mida teil öelda on Teie ise otsustate, kes alustab. mikrofon on avatud ja veel kord tere tulemast meie komisjoni. Merci pour cette invitation Äh, suur aitäh selle küllakutse eest, mina olen Tuneesia parlamendi saadik ja ma räägin araabia keeles. sest et äh, ma näen, et kõik keeled on esindatud ning äh, ma tahaksin, et ka araabia keel oleks siin esindatud. olukord Tuneesias, nagu ka proua Kosta ütles ja ta selgitas seda olukorda väga hästi tegemist on üleminekuolukorraga. kõik äh, üleminekud äh, tähendavad seda, et äh, on muresid, kuritarvitusi, palju kõrvalekaldumisi ja väga keerukas on selgitada seeläbi seda, mis meie Äh, põhiseaduse ümber praegu toimub. meil ei ole hetkel äh, alternatiivi äh, rahvuslikule kokkuleppele ja konsensusele. meil ei ole mingit alternatiivi sellele, et kõik poliitilised parteid omavahel kokku lepiksid. Te rääkisite teatud viivitustest, mis on tekkinud Eh, seoses isiku staatusega, aga meie ei taha mingil juhul seda rikkuda. aga me üritame eh, suurendada, parandada võrdsust meeste ja naiste vahel, aga mitte ainult võrdsust. Eh, meeste ja naiste vahel me tahame parandada ka otsustaval tasandil meeste-naiste vahelist võrdsust, osalust. tegemist on teise sammuga, järgmise sammuga Äh, võrreldes viiekümne üheksanda aasta konstitutsiooniga. ja jällegi äh, võrreldes varasema konstitutsiooniga, nüüd võib olla presidendiks ka naine, seda varem ei olnud, seda meie põhiseaduses varasemalt ei olnud. Te ütlesite, rääkisite sellest, et meil on ka äh, õigusloomelised komisjonid jah, tõepoolest ning nende komisjonide eesotsas on ka naisi. Tuneesia naised, Tuneesia naine, nagu me teda oleme näinud äh, koloniseerimisperioodist peale, on alati olnud äh, nähtaval. koolitustase on väga kõrge tüdrukute seas Tuneesias kõrgem kui poiste seas näiteks. see aga ei ole leidnud kajastamist siiani poliitilises plaanis, mitte seetõttu, et meie poliitiline süsteem oleks kehv, vaid eh, seetõttu, et eh, endiselt meie ühiskonnas on eh, jäänud peale teatud suhtumine. me ei saa ette heita araabia ühiskondadele mahajäämust siin, sellepärast et et äh, võimul olid diktaatorid äh, ja ühe partei, parteisüsteem oli. me näeme sellistes ühiskondades, et naised puutuvad kokku sarnaste probleemidega nagu lääne ühiskondadeski naiste olukorda neis riikides ei saa siduda poliitilise olukorraga või sellega, et nüüd on tekkinud uued islamistlikud parteid teatud riikides? mina olen äh, modernne, kaasaegne, aktiivne naine. aga mind valiti Al-Mata nimekirjast, islamistliku partei nimekirjast kas see tähendab seda, et siis see naiste mm, olemine esiplaanil oleks kuidagi islamiga vastuolus. ei, ei, sugugi mitte, need kaks asja võivad koos eksisteerida ja islam saab eksisteerida koos naistega, naised võivad samuti osaleda poliitikas. me hindame väga kõrgelt seda au, et meid on täna kutsutud siia Euroopa Parlamenti Eh, et meid on kutsutud siia parlament, eh, oma parlamentide esindajatena ning et me nüüd siin saame esineda ja meie jaoks on tõesti tohutu suure auga teie ees sõna võtta. muidugi me teame, et meie koduriikides naised ei ole veel otsustavatel positsioonidel, aga igastahes Tuneesia puhul on tegemist üleminekuajaga, kõik riigid, kus revolutsioonid aset on leidnud, äh, on selliseid üleminekuperioode läbinud. Tuneesias ei ole tekkinud kaost, äh, mis võib kaasneda revolutsiooniga. me ei tea, mis islamistlikud parteid võivad teha, me ei tea, milline nende poliitiline mõju olema saab, aga Ennada partei eh, Tuneesias osaleb valitsuses, osaleb eh, ri-, osaleb eh, riigi ülesehitamisel. seega me peame vaatama, mis nad saavad teha. osad väidavad, et see toob endaga kaasa tagasimineku inimõiguste valdkonnas, aga ei, ma tahaksin kinnitada, et seda ei ole juhtunud, NRD partei jah, on küll islamistlik, aga tema ridadesse kuulub terve hulk naisi ja üks partei liikmetest on ka Põhiseadusliku Assamblee, äh, vabandust, põhiseadusliku kogu äh, juht ja mina ise juhin äh, märtrite äh, ning üldise amnestia ohvrite komisjoni. nii et te näete, et naised oma positsiooni tugevdavad praegu, olgugi et me ei ole esindatud valitsuses ning me ei ole ühtegi ministri kohta saanud. olukord Tuneesias pärast revolutsiooni on äh, muutumas, sellest võib rääkida kui suurest muutusest. vahel jah, võib äh, tekkida tagasilööke, meil on takistusi, aga sellega kaasneb loodetavasti ka parem tulevik kodanike jaoks, olgu tegemist meeste või naistega ning äh, tegemist on kindlasti parema tulevikuga kogu riigi jaoks. Please, please go ahead, please. palun, palun võtke sõna. Bonjour et... tervist ja suur aitäh selle väga sooja vastuvõtu eest. me ei lootnudki seda, aga ma võtan sõna täna prantsuse keeles, eh, et mitmekesisust tagada. ma küll äh, tunnen suurt uhkust araabia keele üle, selle üle, et olen araablane aga loodetavasti seeläbi on võimalik äh, natukene sõnumit äh, e-, paremini taastada. Araabia kevad oli ajalooliseks pöördepunktiks kõikide riikide jaoks, kõikidel tasanditel Re. reformid on kiirenenud. Marokos küll olukord ei ole ebastabiilseks muutunud, aga rohkem nõutakse õigust, läbipaistvust, vabadust ja samuti nõutakse demokraatlikumat põhiseadust ning siin on töö kiirenenud naiste esindatus alates kahe tuhande teisest aastast on üha tõusnud. Araabia kevad ja, ja uus põhiseadus siin me teame, et teatud tekstid on aidanud kaasa naiste õiguste parandamisele, aga juba kahe tuhande teisel aastal teatud edusamme hakati tegema. seitseteist protsenti on siis see arv, mida me peame praegu jah, soodsaks. me ei ole küll soovitud eesmärke saavutanud, aga me loodame, et me suudame ikkagi nii kaugele jõuda ning suudame väärtustada naiste rolli uues põhiseaduses on artikkel üheksateist, kus pannakse rõhku naiste ja meeste vahelisele võrdõiguslikkusele ning samuti eh, siin on arutelud käimas. seda kõike veel täielikult ellu ei ole rakendatud, aga uus põhiseadus on ka päris uus. Maroko naine Äh, praegu juba osaleb erinevatel tasanditel, Araabia kevadest peale on naised ministrid, direktorid, peasekretärid, ka linnapead kõige nooremaks linnapeaks praegu öö, äh, ongi naine Marokos. ning kõige nooremaks parlamendisaadikuks on samuti naine, nii et see muidugi mõista ainult äh, väärtustab äh, seda, mis meie riigis tehakse äh, demokraatlikul teel. muidugi väga palju on veel vaja ära teha protsess käima lükata, aga seda me üritamegi teha, me üritame jagada teatud ideesid, üritame neid äh, rikastada ning üritame jõuda siis veelgi paremate tulemusteni ning suurendada seeläbi naiste esindatust. teatud äh, takistusi muidugi on kultuurilised aspektid, nagu täna hommikul sai mainitud, tavad me ei taha mingil juhul eurooplaste tavasid üle võtta üks-üheselt, aga me üritame eh, jõuda selleni, et tekiks konsensus, eh, mille läbi siis eh, toetatakse Araabia naisi ning eriti just Maroko naisi, sellepärast mina esindan täna neid siin. Thank you very much. Could you just state aitäh, kas te võiksite ka oma nimed ütelda, kui te sõna võtate?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 ja esimene kõneleja oli Tuneesias Suad Abderrahim. Naima Mohammed El-Hami, Adu Al-Muqtamar Al-Watani. minu nimi on Naima Mohammed Al-Hami, Liibüa äh, kongressi liige, mina olen asepresident ning töö ning noorte tööhõive äh, ning spordikomisjoni liige tahaksin esmalt tervitada teid, ütelda teile salam aleikum, soovida teile meeldivat õhtut ning ütelda, et olukord äh, Liibüas on täiesti erinev naaberriikide olukorraga võrreldes ning äh, Põhja-Aafrika teiste riikidega võrreldes. aastakümneid oleme me Liibüas elanud põhimõtete järgi, mille kohaselt Need, kes äh, parteidega liituvad, on reeturid. nüüd on meil aga mitme partei süsteem ning alates viieteistkümne, äh, seitsmeteistkümnenda veebruari revolutsioonist on naised mänginud väga olulist rolli. ja nad on teinud seda oma abikaasade, oma poegade, äh, oma vendade kõrval. me praegu ehitame üles oma riiki ning naise roll on oluline ka selles valdkonnas. naised võivad saada nüüd ka äh, liig-, üldise kong-, äh, riikliku kongressi liikmeks. tegemist on siis koguga, mis töötab välja põhiseaduse, moodustab esimese valitsuse ning äh, ka korraldab valimised Liibüa naised äh, selles kogus äh, võitlevad oma õiguste eest, me juhime ka teatud äh, komisjone parlamendis, samuti on teatud ministrikohad naistele antud, naised on samuti kohtunikena tööl ning tõesti, edusamme on saavutatud, tegemist on äh, edasiminekuga naiste jaoks. praegu naised, naiste osalus parlamendis on vii-, seitsmeteistprotsendiline ja võrreldes teiste riikidega nii selles piirkonnas kui ka mujal maailmas me leiame, tegemist on heade tulemustega, eriti võttes arvesse, milline meie olukord oli. tahaksin samuti ütelda, et kõige noorem parlamendiliige on naine kaks asepresidenti on naised ning ka samuti üks raportööridest. Äh, rahvuskogus väga mitmed parteid on esindatud, osad naised valiti seetõttu, et nad olid parteide nimekirjas, erakondade nimekirjas, aga need naised ükskõik millisest erakonnast nad ka pärit ei oleks, eh, on ühinenud, ühinenud naiste blokiks eh, eh, selleks, et edendada naiste õigusi. ja selleks, et tagada parem esindatus ning tõhusamalt osaleda põhiseaduse väljatöötamisel. Liibe naise roll on äh, meie jaoks oluline, me tunneme uhkust selle üle, et me täna teie seas saame viibida. see näitab, et teatud arengud äh, on meil õnnestunud läbi viia ning äh, naised on paremini esindatud, aitäh. Eh, suur aitäh. ja nüüd annaksin sõna liikmetele Mrs Nikki eh, Merci. Kill Nielsen, sorry. Merci. proua Kill Nielsen. jah, suur aitäh, lugupeetud äh, äh, prouad sõnavõttude eest. tahaksin tulla Tuneesia olukorra juurde tagasi, sellepärast et viibisin delegatsiooniga äh, Tuneesia pealinnas ning kuulasime selle ära ka Henatadi asepresidendi äh, poolt äh, öeldud ning äh, põhiseadusliku kogu liik-, naisliikmete poolt öeldud. Te ise rääkisite väga palju usust äsja ja tõesti, ma usun, et see on igati normaalne, ükskõik millise usuga ka tegemist ei oleks, ajaloost me näeme, et alati on äh, religioonide raames eh, naiste positsiooni üle arutelusid peetud, olgu tegemist siis kristliku, hindu, juudi, judaismiga. religioonide küsimus on midagi väga olulist. ma isiklikult arvan, kui lubate, et eh, mitte ükski usk, ükski religioon naisi eriti ei armasta, see on minu arvamus. Te rääkisite põhiseadusliku kogu liikmetest ja kui me kohtusime liikmetega Tuneesias, siis äh, me kuulsime ühest väga olulisest debatist, ma tahaks teada, kui kaugele te olete jõudnud, nimelt äh, kas Tuneesia põhiseadus kirjutatakse nagu paljude muudegi põhiseaduste puhul, kas sinna põhiseadusesse pannakse kirjas see, et äh, islamiusk on äh, Tuneesia ametlik usk, nagu paljudes muudeski riikides, äh, näiteks Euroopas katoliiklik usk. mina olen Britanniast pärit Prantsusmaalt ning katoliku usk on vägagi juurdunud. ja teiseks tahaksin teada, kas põhiseaduses kirjutatakse, et Tuneesia ametlik usk on islamiusk või plaanite te ütelda, et islam on äh, seaduste allikaks. ma arvan, et see on väga oluline, väga tähtis debatt, võttes arvesse inimõigusi ning eriti, mis puudutab naiste õigusi, nii et ma tahaksin teada, kui kaugele te olete nende küsimustega jõudnud. tahaks teada, kui kaugele on äh, teie aruteludes mindud. suur aitäh, see oli proua Kill Nielsen, kes samuti viibis visiidil koos minu ja proua Kostaga. kas proua Kosta tahaks ka midagi lisada omalt poolt? Sì, eh, naturalmente è molto interessante. jah. väga huvitav on eh, siin kuulda eh, seda, mida parlamendisaadikud eh, kõnelevad ja äh, me nägime seda ka oma kohtumisel, ühest küljest me nägime seda äh, tugevust, äh, millega naised suhtuvad sellesse ähm, protsessi, ähm, kus nad praegu, nad tahavad mängida olulist rolli selles protsessis. mõnikord on see roll, mida nad mängivad, kujutatud meedias selliselt, et et me ei mõista, mil määral on selle nimel eh, või selle näol tegemist võimalusega neil oma positsiooni parandada. nagu Liibüa parlamendi esindaja just ütles, on huvitav see, et isegi erinevates parteides pärit naised eh, on naised eh, rahvuskongressis moodustanud oma nii-öelda grupi, grupi, eh, mille eesmärgiks on parandada põhiseadust ja hiljem ka seadusandlust, eh, parandades eh, nendes dokumentides naiste olukorda seda tehakse parteiüleselt ja seda tehakse selleks, et naised saaksid oma rolli ja jõu põhiseaduses, kui see lõpuks heaks kiidetakse. Äh, kui Tuneesias seda asja arutati, siis oli see veidi problemaatilisem ja sellepärast ma tahaksingi Tuneesia esindajalt äh, küsida, kas nende äh, puhul on naisi, kes kuuluvad erinevatesse poliitilistesse parteidesse, olgu nad siis vabariiklaste parteist või teistest parteidest, et kas erinevate parteide naised teevad midagi selle nimel, et äh, Äh, tagada ühisettepanek selles osas, mis puudutab äh, naiste ja meeste vahelist võrdsust äh, ja naiste õigusi, selleks, et oleks võimalik vastu võtta seadusi, mis parandaksid naiste olukorda ja et kas tehakse tööd, mis läheb kaugemale mm, partei jaotusest ja joontest ja ma tahaksin teada ka, et mida te Euroopast äh, ootate. meie oleme ju ka sellesse kõigesse kaasatud äh, läbi partnerlusprogrammide ja ressursside andmise, olgu see siis kahepoolsete programmide raames äh, näiteks Maroko või Tuneesiaga Äh, lisaks sellele on mul ka äh, olnud au käia Egiptuses äh, oma delegatsiooniga, et toetada sealseid protsesse. mina tahaksingi teada, millised on need prioriteedid, mis teie jaoks on olulised? ja ma tahaksin teada, kas te jagate Euroopa lähenemist? meie tahaksime, et Euroopa solidaarsus ähm, oleks midagi, millele kohalikud valitsused ja parlamendid vastavad omapoolse solidaarsusega, aitäh! suur aitäh ja enne, kui ma annan teile taas sõna ähm, vastamiseks, on ka minul oma poolt esitada teile üks küsimus. Teie riigid on läbinud väga suuri muudatusi, teie riigid on toimunud revolutsioonid, te olete näinud reforme ja teie, naised, olete võidelnud tänavatel ja väljakutel sama ähm, vapralt kui mehedki demokraatia äh, saavutamiseks ja nüüd äh, pärast kõiki neid tormilisi sündmusi ei näi olevat see ilmselge, nagu te ise olete ka öelnud, et teie peaksite nüüd saama nautida samu õigusi esindatuse valdkonnas ja nii edasi Äh, ma tahaksingi teada, see on isiklik küsimus, et kuidas, äh, mis tunde see teis äh, tekitab? Te olete õlg õla kõrval meestega võidelnud vabaduse ja demokraatia nimel ja nüüd te tõdete, et asjad ei lähegi nii hästi. milline on teie suhtumine sellesse, kas mina olen asjadest valesti aru saanud või teie tunnete samamoodi nagu mina? kas on kedagi, kes soovib sellele konkreetsele küsimusele vastata? ja annangi nüüd sõna taas teile ja te võite kõneaega taas kord olukord äh, omavahel vabalt jagada, vastama ei pea samad äh, inimesed, kes esialgu sõna võtsid. kui te vastaksite nendele küsimustele, oleksime väga tänulikud. palun, teil on sõna. Merci pour moi, je dois répondre parce que jah, aitäh, ma pean vastama ise Tuneesia nimel, sest ma olen ainus Tuneesia esindaja siin täna, aga selle kohta, mis te ütlesite, proua mis puudutab islamit, siis me tahaksime ütelda, ja rõhku panna sellele, et endise põhiseaduse esimene artikkel on alles jäänud. me ei taha ütelda, et šaria oleks ainsaks õigusloome aluseks Tuneesias seda arutati väljaspool parlamenti, aga põhiseadusliku kogu liikmetena seas mitte keegi teinud ettepanekut, mille kohaselt šaria peaks olema õigusloome ainsaks allikaks. Anna, vabandust, mõned sellise ettepaneku tegid, aga Anna, enne ta partei pole kunagi sellist seisukohta toetanud. me oleme nõus sellega, et esimene artikkel ütleb, et Tunees on araabia riik, araabia keel on ametlikuks keeleks ja islam on äh, ametlikuks usuks. seda artiklit me muuta ei taha, selline valik tehti ning äh, seda ka toetati. kui me räägime šariast, et siis tegemist on hirmuga, foobiaga. kõik kardavad seda, aga mitte kunagi Tuneesias pole sellist ettepanekut tehtud. kuidas äh, üldse selline küsimus tekkis, jah, see, tegemist oli ainult aruteluga, osad ütlesid, et äh, kui erakonnad Äh, üks erakond võidu saavutab, siis see äh, võib naiste rolli vähendada, aga ma kardan, et tegemist on siin lihtsalt valimiskampaaniaga. osad kartsid, et äh, seda, et võidule, võidu saavutavad religiooni toetavad parteid vana režiim on sellise hirmu põhjuseks ning osad erakonnad kasutasid seda ka relvana valimiskampaanias. me peame ka jõudma konsensuseni mis puudutab põhiseadust, siis me oleme jätnud alles selle, mis juba viiekümne üheksanda aasta põhiseaduses oli meil on olemas kokkulepe, äh, konsensus religiooni positsiooni kohta ning samuti on meil konsensus selles küsimuses, et äh, usu äh, hoonetele, religioossetele keskustele tuleb anda neutraalne roll, tegemist ei tohi olla poliitilise äh, mõõtmega kohtadega. mis puudutab veel naiste olukorda, kõik kodanikud nõuavad eh, naiste võrdsust, mitte ükski erakond ei saa seda eirata. parlamendisaadikutena naistena, ükskõik millisesse erakonda me ka ei kuuluks me saame ühiselt eh, naiste blogina ühendada oma hääled ja seeläbi kaitsta, kaitsta naiste õigusi. me lõime sellise parlamentaarse grupi või rühma sellepärast, et äh, meie põhiseaduses on keelatud kahte erakonda kuulumine, kahte plokki kuulumine. seega siis selle rühma raames me tuleme kokku ning arutame naisi puudutavaid küsimusi. ja meie lähtume põhimõttest, mille kohaselt tuleb oma jõupingutused ühitada, ükskõik millised ka meie poliitilised äh, taustad ei oleks. mida me ootame Euroopalt äh, Tuneesias me näeme Euroopat oma partnerina. meil on äh, pikaajalised suhted Euroopa Liiduga. nagu üks kolleegidest ütles, me ei hakka äh, kopeerima seda, mis Euroopas tehakse, aga me liigume samal teel, liigume edasi demokraatia teele ning äh, me jälgime teie eeskuju me viime sisse demokraatia, demokraatlikud väärtused, mis on universaalsed, universaalsed õigused. me tahame tagada, et need õigused kehtiksid ka Tuneesia ühiskonnas. sellest lähtuvalt me peame muidugi jagama omavahel kogemusi ning äh, kasu saama sellest kogemuste vahetusest, aitäh! Eh, suur aitäh! suur aitäh teile kõigile vastuvõtu eest, me tunneme suurt headmeelt selle üle, et saame teiega täna siin kohtuda. olukord riigiti on erinev me ei äh, läinud tänavale äh, minu koduriigis. kuningas tahtis läbi viia põhiseadusliku reformi ja me läksime tänavale selleks, et toetada kuninga soovi ja meie sooviks oli tagada võrdõiguslikkus ning naiste õigustest kinnipidamine. ja artikkel üheksateist põhiseadusest ka seda tagab. ning kui me nõuame võrdõiguslikkust nagu ma ka eelmisel koosolekul juba selgitasin, kui me seda nõudsime või kui me nõuame seda, siis osad võiksid meile vastata, et me saime kuuskümmend kohta kvootide süsteemi tõttu meil on ka seitse ametikohta kohalikul tasandil. ja ja räägitakse ka sellest, et isegi Euroopas on teatud äh, tagasiminekut näha. tahaksin teada, mis on juhtunud Euroopas, kuhu te olete jõudnud? ma näen, et siin on väga palju noori naisi, tahaksime teie kogemist, kogemustest kasu saada. Maroko naised, äh, naistele kuulub äh, suur hulk äh, parlamendikohti, kahjuks aga suhtumine meeste suhtumine, eh, meestekeskne suhtumine on see, mis domineerib. me peame aga julgustama naisi edasi liikuma demokraatia teel. Eh, suur aitäh! mina olen Maroko parlamendi eh, liige Salima Faradži ja opositsioonipartei liige ning samuti äh, inimõiguste õiguse komisjoni liige Marokos. ma tahaksin lihtsalt lisada, et need probleemid, mis naistele, millega naised kokku puutuvad, seisnevad eelkõige selles, et meil oli patriarhaalne ühiskond, kultuur on, on muutumas ja me peame muutma ühiskonda selleks, et naistega äh, naiste muutuva rolliga muutu-, nõustutaks. Egiptuses ainult kaks äh, protsenti äh, naisi valiti. Äh, seda on väga vähe, Liibüas kolm protsenti, isegi Euroopas, Ameerika Ühendriikides on naiste roll liiga väike. nii et probleemiks on patriarhaalne ühiskond, vaimsuse muutmine ja me peame siin tööd tegema. kvootide süsteem Marokos, meil oli ainult kaks Äh, naissaadikud, meil on äh, üheksas äh, mandaat praegu, me oleme kahelt kohalt jõudnud kuuekümne kohani. ning seitse naist valiti samal teel kui mehed parlamenti. nii et probleemiks on eelkõige see, et jah, Marokos muidugi üheks suureks edusammuks on perekonnaseadus me näeme, kuidas siin on edusamme tehtud. naised võivad nüüd lahutust paluda ilma põhjuseta. varem pidi olema põhjus, näiteks äh, mehe puudumine, hüvitiste maksmata jätmine. nüüd aga võib äh, naine paluda lahutust, öeldes, et see me, abikaasa mulle ei sobi, nii et tegemist on suure edusammuga. lisaks sellele äh, tööseadus, kodakondsusseadus, nii et jah, naise roll paraneb, muidugi mõista. meil on ainult üks naine, kes on ministri kohal Äh, opositsioon sellega rahul ei ole, aga me loodame siiski, et naised jätkavad võitlemist selle nimel, et äh, e-, esiplaanil olla. teiseks probleemiks on see, et äh, mehed on meedias väga nähtaval kohal, naised aga mitte. naised teevad küll suuri jõupingutusi, aga sellega meedia ei arvesta, naisi ei meditiseerita. väga vähe mehed teevad äh, vähe, aga neist räägitakse palju ning äh, naised äh, siin tunnevad ennast nõrgemas positsioonis, nad peavad mõistma, et ka neil on midagi ütelda ning veel. probleemiks on see, et naiste eest võitlevad naised. aga kui naine tahab osaleda valimistel, siis tihtilugu teised naised teda ei toeta, nii et siin on probleeme. jah, hääletused on küll salajased, aga kui küsida kodanikelt me teame, et parlamendi rolliks ei ole mitte ainult valitsuse kontroll õigusloome, diplomaatia, kuid samuti eh, kontakt kodanikega ning parlamendisaadikud äh, läbi kontaktide kodanikega siiski näevad ka, millised on puudujäägid ja millised on vajadused. ja kui äh, naistelt küsida, äh, mis nad arvavad, siis me näeme, et naised ei usalda teisi naisi, näiteks Magribis. näiteks advokaatide kogu, ähm, meil on ainult üks naine seal nii et siin on tegemist tõesti tõsise probleemiga, me peame naisi usaldama ning äh, ka naiste endi teaduslikkust selles küsimuses tõstma. miks äh, erakonnad ei pane oma äh, nimekirja tippu naisi? kvoodisüsteem, jah, naised tunnevad, et neid alaväärtustatakse seeläbi. miks naised ei suuda ise oma ühiskondi veenda oma heades külgedes? tegemist on äh, praegu tõsise probleemiga ja me peame töötama selle nimel, et äh, et tõsta teadlikkust ja me peame võitlust jätkama, aitäh. Is it anybody else? kas veel keegi uh,? Salima Faraji ah,. jah, minu nimi oli Salima Faraji. okei okay. uh,. Bismillah. okei okay.. Hana Al-Arfi uh,. نائب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الليبي وكذلك عضو في حقوق الإنسان وفي لجنة الشهداء tervist, mina olen äh, tervisekomisjoni asepresident ja endiste võitlejate komisjoni liige. me ei ole pettunud tulemustes, ei. me oleme väga rahul nende tulemustega, mis me saavutasime meil on tegemist esimese põhiseadusliku äh, koguga, mis on valitud üldse kogu Liibüa ajaloo jooksul. me kuulsime siin räägitavat sellest, et naiste protsent Euroopas, Euroopa saadikute seas on viis protsenti. varasemalt nüüd kolmkümmend viis. Liibüas nüüd esimeste valimuste tulemusena me sai, jõudsime seitsmeteistkümne protsendile me üritame edasi liikuda rahumeelselt. üks parlamendisaadikutest ütles, et naised on palju ohverdanud, ohverdasid palju revolutsiooni käigus. aga tulemused ei ole ootuste kõrgusel. ma pean ütlema, et mehed ka ohverdasid väga palju, tegemist oli märtritega. Liibüa Äh, meil on viiskümmend tuhat märtrit ning enamus neist olid mehed, nii et äh, naiste õiguste eest võitlemise raames me tahame, et jah, põhiseadus tagaks naiste õigused ja me töötame selle nimel, et järgnevatel aastatel me suudaksime jõuda täieliku võrdsuseni või peaaegu täieliku võrdsuseni ka esindatuse küsimustes okay.. Äh, äh, will... suur aitäh! enne kui ma koosoleku lõpetan, tahaksin ma rõhutada asjaolu, et teie rääkida siin sellest, et teie võitlete oma riikide siis selle nimel, et naistel ja meestel oleks äh, suurem võrdsus, siis meie teeme seda Euroopa Liidu riikides samamoodi. siin äh, Euroopa Parlamendis on kolmkümmend neli protsenti äh, saadikutest naised ja seda peetakse Euroopa Liidus heaks näitajaks. kui vaadata kahtekümmet seitset liikmesriiki, eh, siis eh, keskmine näitaja on ainult kakskümmend kaks kuni kakskümmend kolm protsenti ja paljudes riikides on see näitaja veelgi madalam, mõnedes on ka muidugi kõrgem. kogu Euroopa Liidus eh, näib olevat veel palju tööd ära teha, nagu seda on vaja ära teha ka igal pool mujal. ma nüüd ei tea, kes seda ütles, aga siin küsiti, et miks see nii on meil on äh, patriarhaalne süsteem, kus äh, meestel on rohkem äh, võimu, kus mehed otsustavad rohkem, meestel on suurem sõnaõigus ja sageli mehed valivad ka pigem mehi ja määravad ametisse mehi ja mehed tagavad selle, et mehed saavad kõrgemat ametikohad ka, selline on süsteem üle kogu maailma. kui ei tahta olla nõus nende süsteemidega, siis tuleb selle nimel rasket tööd teha, sõltumata sellest, kus elada, kas Euroopas, Aafrikas või mujal. ja seetõttu on mul väga hea meel selle üle, et teil on olnud võimalus siia tulla, mul on väga hea meel selle üle, et te võtsite aega eh, selleks, et siia tulla, ma soovin teile edu teie sellenädalaseks külaskäiguks siia, selleks et te saaksite aimu sellest, mida meie siin teeme ning loodetavasti te saate koju kaasa võtta kogemusi selle koha pealt, mida meie teeme ja saaksite nende kogemustega pöörduda tagasi oma koduriikidesse. suur aitäh veel kord tulemast, aitäh! ja sellega me oleme oma kohtumisega lõpetanud, lõpetame tänaseks ja kohtume eh, taas homme kell üheksa.